<clears throat> Good morning. Good morning, lady. tere hommikust, daamid ja härrad. tere tulemast meie kolmandale töökogunemisele meie ühisel komisjonide koosolekul. mul on suur au tervitada siin komisjoni asepresidenti Margot Wallströmi, härra Michael Cashmani ja ma pean vabandama Tšehhi Vabariigi asepeaministri eest, härra Aleksander Vondra, on hetkel liiklusummikus, on teel lennujaamast siiapoole. tuletaksin meelde Euroopa Liidu lepingu artikleid üks ja kaks, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioone ja organeid, mille kohaselt otsused tuleb võtta vastu nii avalikult kui võimalik ning Euroopa Ühenduse asutamisleping artikkel kakssada viiskümmend viis sätestab põhimõtte, et Euroopa Liidu kodanikud ja liikmesriikide elanikud omavad õigust ligi pääseda Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele. õigust tutvuda dokumentidega tunnustatakse põhiõigusena Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis nelikümmend kaks põhimõte ja erandid põhiõigusest pääseda ligi Euroopa Liidu dokumentidele on üksikasjalikult reguleeritud niinimetatud läbipaistvuse määruses tuhat nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks. aprillis kaks tuhat kaheksa Euroopa Komisjon esitas ettepaneku kõnealuse määruse läbivaatamiseks mõnede riikide parlamendid pidasid seda sammuks tagasi läbipaistvuse mõttes. meie tänane istung annab võimaluse vahetada mõtteid selle ettepaneku üle. ja nüüd ma paluksin kolleeg Michael Cashmanil võtta sõna. suur tänu, härra esimees. tere hommikust kõikidele. tahaksin teid tervitada meie tänasel töökogunemisel, mis puudutab avalikkuse ligipääsu dokumentidele. määrus, mille kallal ma esialgu töötasin aastal tuhat üheksasada, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kuni kaks tuhat üks, meenutab Shakespeare'i. üks on Prospero tormis, kes unistab ja siis Manvolio, kel, kes jääb lolliks kogu asja lõpus mina loodan, et minust saab Prospero, kes unistab, et me saavutame selle, mitte, mida mitte ainult kodanikud soovivad, vaid ka paljud vabaühendused. ning samuti, nagu esimees ütles, me tegeleme siin põhiõigusega, milleks on ligipääs dokumentidele, ligipääs informatsioonile. see on vahend, kuidas kodanikud ja teis- äh,, nõuavad aru institutsioonidelt. ma ütleksin, et üks suurematest probleemidest Euroopa institutsioonides ei ole see, mida me teeme, vaid, vaid see, kuid-, see, kuidas sellest aru saadakse ja valesti aru saadakse. ning selles kontekstis ligipääs dokumentidele ja informatsioonile on esmatähtis. kui kodanikud liikmesriikides näeksid oma ministreid kuidas nad arutavad ja avalikult hääletavad nõukogus, siis nad mõistaksid otsekohe, et viis, kuidas ministritelt aru pärida kõikide õi-, otsuste eest äh, Brüsselis, on teha nad vastutavaks oma rahvusparlamentide ees. seega avatus ja läbipaistvus on, mina arvan, võtmeks äh, parema demokraatia ja parema mõistmise suunas kui me tegelesime sellega üheksakümne üheksandal aastal kuni aastani kaks tuhat üks, mul on hea meel, et Margaret, et Margot Wallström on samuti siin täna ning ka tema osales selles esialgses protsessis, siis me mõistsime, et tegemist on õigusliku vaakumiga, mis tuleb täita. enne seda ei olnud ligipääs dokumentidele õigus, see oli kingitus, mille andsid mõned institutsioonid ning meie soovisime tagada seda, et ligipääs dokumentidele oleks põhimõte, mis kehtib alati ning äh, üksikjuhtumite põhjal võiks anda erandeid. nüüd, kui me äh, läbi vaatame äh, komisjoni, kui me läbi vaatame nõukogu komisjoni ettepanekut ja määrust, siis me tugineme oma kogemusele aastast kaks tuhat üks ning samuti Euroopa Kohtu kohtupraktikale ja mul on väga hea meel et siin on ka härra Turko, kelle roll on olnud äärmiselt oluline dokumentide läbipaistvuse edasiviimise küsimuses. Need, kes minu raporti projekti on lugenud, teavad, et ma olen tervitanud komisjoni ettepanekut teatud reservatsioonidega, kuid ma olen öelnud, et see ei lähe piisavalt kaugele. on mõned positiivsed muutused mis on igati õigustatud, nagu näiteks määrusest kasusaajate ringi laiendamine ning äh, kokkulangevus Orhusi konventsiooniga. kuid äh, muus osas on astutud tagasi just läbipaistvuse osas. iseäranis, kui me arvestame seda, et kahe parlamendi soovid aastast kaks tuhat kuus, ka siis mina olin resolutsiooni autor, enamusega ei ole arvestatud. ma arvan, et me peame kasutama võimalust, et äh, määruse erinevaid sätteid, terviseks, ütleb kõneleja, äh, järjekindlamalt äh, edasi viia, et institutsioonid saaksid lõpuks ometi koos töötada selleks, et välja töötada ühised eeskirjad ja suunised, selleks et tegeleda erinevate dokumentidega. ning me ei alusta siin sugugi mitte nullist, sest olemas on juba palju algatusi ning äh, ma arvan, et kolm institutsiooni, äh, meil on samad eesmärgid. meil on loomulikult äh, avalik teataja, erinevad institutsioonide vahelised kokkulepped kodifitseerimise osas ning õigusaktide koostamise osas. ja ma arvan, et meie eesmärk on ühine. see tähendab, et Euroopa otsustusprotsessid oleksid mõistetavamad ning rahvusparlamentide esindajatele ütleksin ma siin, kui ma räägin Euroopa otsuse protsessist, siis ma leian, et seda tuleks laiendada ka äh, rahvusriikides kehtivatele rakendusmeetmetele, sest need on just need õigusaktid, mis mõjutavad teie koduriikide kodanikke. ja minu lähenemine ning see pole, ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, on palju ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek ning isegi ambitsioonikam kui nõukogu tahe, ma arvan. tuginedes meie ühisele ettepanekule tahaksin ma jagada võimalikult paljud institutsioonide vahel, võimalikult palju meie kohustusi ja pädevust vastavalt lepingutele. ning ma olen üritanud ületada lünki ühises seadusandluses, mis puudutab äh, klassifitseeritud informatsiooni. mõned arvavad, et dokumendid ei peaks üldse olema klassifitseeritud, mõned arvavad, et kõik dokumendid peaks olema kättesaadavad. see on kaheldamatult äh, igasuguse praktilise väärtuseta mõte. kui me lähtume, et salastatud dokumente üldse ei ole, siis on selge, et institutsioonid oma suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega peataksid oma tegevuse. ning mina kavatsen tegutseda selliselt, et me saavutaksime võimalikult rohkem, samas tunnustades, et institutsioonid ja rahvusparlamendid peavad, peavad omama õigust teatud salastatud dokumentidele ja teatud eranditele. Need, kes määrusega on tuttavad, teavad, et tundlikud dokumendid artiklis üheksa puudutab äh, klassifitseeritud dokumentide küsimust. ning ma tahaksin selle teemaga iseäranis tegeleda ning arutada, millised on nõukogu ja komisjoni head tavad ja sise-eeskirjad ja kuidas neid saab rakendada parlamentides. ja teine küsimus on, kuidas teha vahet õigusloomeliste ja hal-, õigusloomese ja haldusläbipaistvuse vahel. üksikasjalikult tuleb rõhutada, milline on läbipaistev ja hea haldus, nagu seda näeb ette põhiõiguste harta artikkel nelikümmend üks. ma hakkan oma kõneajaga lõpule jõudma ning äh, lõpetuseks ma tahaksin äh, rääkida oma raporti selgitavast osast on terve rida muudatusettepanekuid, millest ma siin räägin. ja näiteks millised on, millised on, millised on erinevad muudatusettepanekud, näiteks öö, osalejad, definitsioonid ning samuti on, olen ma siia pannud mõned uued definitsioonid klassifitseeritud õigusloomeliste ja haldusarhiivide ning ajalooliste dokumentide kohta olen muutnud artiklit, kus räägitakse eranditest, kus räägitakse avalikust ja erahuvist ja nende vahest. tahan täpsustada, kuidas kasutatakse kolmandate osapoolte dokumente, sellega on siiamaani olnud institutsioonide praktikas palju probleeme. olen muutnud artikleid dokumentide kohta, mis avaldatakse Euroopa Liidu avalikus teatajas, tere hommikust, ütleb kõneleja ning äh, üks muudatusettepanek puudutab informatsiooniametnikku. on tähtis, et me nimetaksime sellise ametniku ametisse selliselt, et ta vastutaks dokumentide registreerimise eest ning tagaks, et kõik peadirektoraadid täidaksid oma kohustusi. ning ma arvan, et see ilmselt leiab suurt vastuseisu nii komisjonis kui nõukogus kuid ma arvan, et äh, informatsiooniametniku roll on esmatähtis ning ma samuti arvan, et me saame olulisemaks muuta ka Euroopa ombudsmani rolli, kes äh, on see, kelle poole saab alati pöörduda kahtluste korral. ning lõpetuseks muudatusettepanek, mis puudutab äh, sanktsioone, kui ei täideta määrust ja lõpetuseks ütleksin sama, mis alguses, mõned ütlevad, et me oleme ambitsioonikad, mõned väidavad, et me ei saavuta oma eesmärke. tuletame meelde Sancho Pansat. kui kes, kes rääkis tuulikutest. Thank you very much for your speech uh,, Mr Michael. suur tänu, Michael Cashman kõne eest ja nüüd äh, annan äh, sõna äh, Tšehhi Vabariigi asepeaminister Aleksandr Vondrale, palun. suur tänu, Lutšek. tere hommikust kõigile. mul on, vabandan hilinemise pärast. Brüsselis on alati tihe liiklus. aga mul on hea meel viibida siin ähm, mõnede paljude sõprade keskel. kõigepealt sooviksin tänada selle äh, komisjonide ühiskoosoleku korraldajaid, äh, kes mind äh, kutsusid siia kõnelema üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitleva määruse läbivaatamise ettepaneku kriitilistest aspektidest ja ma tean, äh, kuivõrd mm, oluliseks peavad Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid äh, seda äh, küsimust ja pean siin silmas ka Tšehhi senati liikmeid nagu te kõik juba teate, võttis Euroopa Komisjon eh, möödunud aasta aprillis vastu eh, ettepaneku selle määruse eh, läbivaatamiseks, ümbersõnastamiseks. see puudutab siis selle dokumendi ümbersõnastamist, eesistuja tervitab seda algatust. ja selle tähtsus on täiesti ilmselge, kuna tegemist on niivõrd olulise valdkonnaga. kui see tekst ümber sõnastatakse, siis ta vastab paremini oma eesmärkidele tulevikus ja nõnda on ka võimalik siis muuta äh, seadusandlikke sätteid, mida on tarvis muuta. mis nüüd puudutab määruse rakendamist, nõukogu äh, äh, teab on, seni oleme veendunud, et äh, on saavutatud küllaltki hea äh, tasakaal ja äh, on võetud mitmeid meetmeid, et seda määrust kohaselt rakendada äh, üks neist on siis äh, keskse äh, registri loomine ja seda isegi enne, kui see määrus rakendus. see hakkas juba toimima jaanuaris äh, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ja seal on siis viited rohkem kui miljonile dokumendile. teine ähm, meede puudutas siis kõiki dokumente, mis on siis jõudnud äh, nõukokku mm, liikmesriikidelt ja mitte kolmandatelt riikidelt, kolmandatelt osapooltelt. ja seal siis äh, nõukogu ja vastavad komisjonid ja äh, töörühmad. Neid siis käsitletakse osapooltena, kes siis pääsevad ligi kõikidele dokumentidele mis puudutab komisjoni ettepaneku läbivaatamist nõukogu töörühmades, siis selle kohta võib öelda järgmist. see toimus siis kahe tuhande kaheksanda aasta teises pooles, siin oli pigem tegemist selliste tehniliste äh, üksikasjadega, aga siiski võib teha mõningad üldised tähelepanekud. esiteks, mis puudutab artiklit kaks määrusest kasusaajate kohta, äh, siis äh, artikkel kakssada viiskümmend kaheksa äh, aluslepingust äh, käsitleb siis füüsilisi ja äh, juriidilisi isikuid, kellel on ligipääs dokumentidele, kuid institutsioonid võivad Äh, lubada ligipääsu ka nendele üksustele, kellel, kes ei tegutse äh, Euroopa Liidu äh, territooriumil. vastavalt siis nende enda reeglitele. teiseks, mis puudutab artiklit kolm, siis enamik delegatsioone siin tundub positiivselt suhtuvad sellesse ettepanekusse, mis puudutab siis elektroonilist ligipääsu. nii et äh, dokumente saab siis äh, välja printida ja äh, artiklid, artiklid siis neli, äh, üks ja neli, neli mis seostuvad Arhusi määrusega, siis siin äh, äh, tervitatakse äh, asjaolu, et dokumentidele ligipääs siis seotakse ka keskkonnaalasele teabele ligipääsuga. mis puudutab artiklit neli ja viis, mis puudutab siis äh, isiku andmed, andmeid, siis siin on tegemist äh, seos äh, kohtu otsusega Bavarian Lager. ja leitakse, et seni isikuandmeid ei avaldata, kuni äh, Euroopa äh, kohus on teinud vastava äh, otsuse. suur tänu ka härra Cashmanile, kes tegi ettepaneku, kes siis tegi ülevaate Euroopa Parlamendi seisukohast. suur tänu, asepeaminister ja nüüd annan sõna Margot Wallströmile, kes on komisjoni asepresident ja vastutab institutsiooniliste suhete eest. tänan. Uh, tänan, härra esimees. austatud parlamendiliikmed äh,, ekstsellentsid. minu jaoks on õigus äh, teavet saada demokraatias niisama oluline kui õigus hääletada. et seda õigust teostada, on meil vaja äh, avatust, äh, demokraatiat ja avalikkuse juurdepääsu dokumentidele ja sellest äh, tulebki alustada. milliseid äh, põhimõtteid me tahame juurutada, milliseid eesmärke lõpuks saavutada. kui me nendes küsimustes kokku lepime, siis saame paika panna ka meetmed, tehnilised küsimused, määrused, parimad praktikad ning oma kõnes ma tahaksin äh, teile edastada mõned võtmetähtsusega sõnumid. määrus äh, kümme nelikümmend üheksa on töötanud hästi viimased seitse aastat, seda ei ole vaja tugevalt muuta, aga seda võib äh, parandada. Euroopa Liidu küsimuste eksperdid on kasutanud seda määrust seni tugevalt, aga meil on vaja rohkem kaasata ka kodanikke. komisjoni ettepanek äh, toob kaasa endaga rohkem läbipaistvust ja mitte vastupidi. kõik dokumendid, mis on praegu äh, avalikkuse nõude all, äh, saavad seda olema ka tulevikus. me viime sisse parendusi eelkõige just veebilehtede ja registrite kaudu ning ma tahaksin natukene kommenteerida ka seda, mida ütlesid eelkõnelejad pärast seda, kui ma olen neid võtmetähtsusega küsimusi äh, tutvustanud. loomulikult äh, ootan ma siin ka dünaamilisi arutelusid, sellepärast et me peaksime täielikult ära kasutama rahvusparlamentide esindajate kohaloleku. härra esimees, me oleme liitunud liikunud tugevalt edasi alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks, kui liikmesriigid leppisid kokku infovabaduses pärast Maastrichti lepingu äh, vastuvõtmist. seal pandi paika, et äh, avalikkus juurdepääs dokumentidele tugevdab usku demokraatiasse ja üldiselt äh, ametkondadesse. selles vaimus võetigi vastu määrus kümme nelikümmend üheksa ning see on meid hästi teeninud minevikus ja teenib ka tulevikus. seitse aastat äh, kogemus selle määrusega on toonud endaga kaasa mitmeid äh, parendusettepanekuid. aastaraportid on näidanud, et järjest rohkem taotletakse juurdepääsu dokumentidele ja järjest vähem keeldutakse sellistest taotlustest. rohkem teavet äh, on äh, saadetud välja institutsioonide poolt, nii et äh, määruse rakendamine on endaga kaasa tulnud dokumentide proaktiivsema levitamise. see tähendab seda, et määrus kümme nelikümmend üheksa on tõesti siin meie vaimsust muutnud seda määrust on kõige rohkem kasutanud ettevõtted, äh, lobitöö tegijad äh, ja õigusbürood, seda näitab meile statistika ja kõige huvitavamaks valdkonnaks ei ole nende jaoks mitte Euroopa Liidu äh, seadusloome protsess, vaid rakendamise protsess. nii et äh, sellest määrusest on kasu saanud äh, professionaalid, samas vähe on tõstetud üldsuse teadlikkuse taset ja isegi ajakirjanikud ei ole seda määrust palju kasutanud ja akadeemilised ringkonnad on äh, ainult hakanud määrust viimasel ajal rohkem kasutama. ja nüüd, kui me oleme teinud ettepaneku äh, muutmiseks, siis me tahamegi kaasata laiemat üldsust ja meil on kolm põhieesmärki. kõigepealt äh, suurendada aktiivset dokumentide levitamist, mis on seotud seadusloomega ja teiseks me soovime et me saavutaksime selle määrusega üldiselt laiema avalikkuse juurdepääsu ja kolmandaks me soovime kombineerida ka teisi õigusvahendeid, juriidilisi vahendeid, mis võimaldavad juurdepääsu dokumentidele. osad äh, on arvamusel, et komisjoni ettepanek on samm tagasi. minu arvates näitab see ühte asja, me ei ole olnud äh, piisavalt äh, selged. on kolm äh, valdkonda, mis on saanud kriitika osaliseks. kõigepealt dokumendi definitsioon, teiseks tasakaal ähm, juurdepääsuõiguse ja andmete kaitse vahel, kolmandaks dokumentide avalikustamisele, mis, äh, avalikustamine, mis liikmesriigid on saatnud institutsioonidele ja neljandaks äh, juurdepääs dokumentidele teatud aja jooksul. nüüd esimese punkti juurde. põhjus, miks me pakume välja muudatusi, seisneb selles, et praegune määrus ei ole piisavalt täpne, ta on kohati äh, ebaselge ja see toob endaga kaasa meelevaldsust. me tahame sellist äh, ebaselgust vältida ning muuta asja selgemaks. dokumendist saab dokument siis, kui see on lisatud toimikusse või saadetud äh, isikutele või institutsioonidele, kes seda vajavad andmed, mida säilitatakse elektroonilistes andmebaasides, on ka dokumendid, kui neid on võimalik äh, sealt äh, tavaotsingut kasutades äh, kätte saada. see on uus säte. toon teile näite. näiteks teie märkmed koosolekul ei ole dokument lihtsalt niisama, aga kui te teete nendest memo ja saadate kolleegile, siis see on dokument juba. nii et see ettepanek, mis meil on definitsiooni kohta, ei äh, toenda ka kaasa vähemate dokumentide avalikustamist. see dokumendi definitsioon on äh, väga sarnane näiteks Hollandi läbipaistvusalasele äh, seadusandlusele ja Ühendkuningriigi vastavale seadusandlusele. ma olen kuulnud äh, mitmesuguseid ettepanekuid selle kohta, kuidas asja selgemaks muuta ja ma usun, et äh, me leiame lõpuks lahenduse, millega kõik on rahul. teise punkti juurde, mis puudutab tasakaalu andmekaitse ja andmetele juurdepääsu vahel me peame kindlasti need kaks valdkonda omavahel hästi ühildama. ei ole võimalik äh, määrusi teineteisest täielikult lahti siduda. me teeme järk-järgulise lähenemise ettepaneku. kõigepealt dokumentidele peaksid saama juurdepääsu need, kellel on äh, tõesti ääretult vaja dokumentidele juurde pääseda ja kui meil oleks praegune definitsioon, siis seda Bavarian Lager kohtuasja ei olekski olnud teatud äh, juhtudel tuleb üle kontrollida, kas äh, andmeid tuleb avalikustada või mitte ja tuleb teha omad järeldused kohtupraktikast ja Bavarian Lager kohtuasjast. kolmandaks, äh, dokumendid, mis tulevad liikmesriikidest. Euroopa Komisjon võtab siin üle Euroopa Kohtu otsuse detsembrist kaks tuhat seitse liikmesriikidel ei ole õigus seada vetot oma dokumentide avalikustamisele. senini on liikmesriigid mõnikord lihtsalt keeldunud avalikustamast. me oleme nüüd komisjonis teinud ettepaneku, et me peaksime selle küsimuse kodifitseerima seadusena liikmesriigid peavad keeldumise puhul tooma välja selged põhjused ja põhjused peavad olema kooskõlas määrusega kümme nelikümmend üheksa. ja neljandaks, ajutine konfidentsiaalsuse nõue juurdluste ajal. ühesõnaga, kui juurdlus on käimas siis äh, avalikustamine võib endaga kaasa tuua kahjusid ettevõttele või isikule, kes on juurdlusesse kaasatud, aga kui juurdlus on lõpetatud ja otsus on vastu võetud, siis äh, konfidentsiaalsus ka kaotab äh, tähtsuse. me niimoodi kindlasti käitudes väldime lisabürokraatiat ja lisakulusid. ühesõnaga, lõpptulemus on sama, aga õiguslikult on asi selgem ja lõpptulemus ei ole selline, et avalikkus saab juurdepääsu vähematele dokumentidele. ja ma usun, et ka Teie liikmesriikides ei ole juurdepääs dokumentidele juba lubatud, kui mingisugunegi juurdlus on käimas ma usun, et me kõik peaksime liikuma siin sõnadelt tegudele. eelmise aasta juunis ma avalikustasin äh, oma dokumentide registri veebis. ja me peaksime kindlasti kõik andma oma panuse äh, dokumentide kiiremaks avalikustamiseks äh, ja dokumentide aktiivsemaks levitamiseks. komisjon on teinud niimoodi seoses lobitöö tegijatega ja ekspertrühmadega ja nendega seotud äh, dokumentidega. samuti pöörame me tähelepanu fondidest raha saajate nimekirjade avalikustamisele juhtivaks põhimõtteks on meie jaoks see, et kodanikel on õigus teada, kodanikel on õigus läbipaistvusele. ma usun, et ähm, te olete sama meelt, me peaksime oma jõud ühendama ja tegema seda, mida kodanikud meilt ootavad. me võiksime teha mitmeid proaktiivselt äh, samme seoses selle määrusega ja lisaks sellele me asume läbi ja arutama teiste institutsioonidega avalikustamise tegevusplaani. suur tänu, härra esimees. tänan, proua asepresident. nüüd algavad meil arutelud. seitse parlamendisaavikut saadikud soovivad sõna. tavaliselt teil on aega kolm minutit, aga nüüd äh, näitan siin üles sallivust ja luban teil rääkida kuni neli minutit. esimeseks kõnelejaks on äh, Giacomo Santini Itaalia senatist, palun. Ringrazio presidente, io rappresento il senato italiano e os- suur tänu, härra esimees, esindan Itaalia senatit kuulasin tähelepanelikult äh, raportööride sõnavõttu, kuulasin äh, tähelepanelikult endist kolleegi Cashmani ja ka volinikku. siin on nüüd äh, tõusetunud mitmed uued ideed pärast mitut aastat demagoogilist arutelu Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel nelikümmend kaks on väga selge, aga tihtipeale seda siiski niivõrd selgelt ei rakendata. volinik tõstatas siin mitmeid küsimusi, mis ma olin ka siin kirja pannud. ühesõnaga, kellel on õigus juurdepääsule dokumentidele ja mis on need eesmärgid, mille poole me soovime liituda, kõigepealt administratiivne läbipaistvus, hästi, aga mida see tähendab? kas see on mingi teene, mida me kellelegi osutame, kas see on teene, mida me osutame kodanikele ja nende esindajatele ja milliseid äh, teeneid me osutame institutsioonidele. ma usun, et me peaksime ära teenima kodanike usalduse. kodanikud peavad usaldama neid organisatsioone, kes neid esindavad nii et äh, selline usalduse loomine aitab kõiki osapooli. niimoodi me anname oma panuse ka institutsioonide vahelisele dialoogile, nii et eesmärgiks on meil kodanike kaasamine, et äh, tõesti saavutada Euroopa unelm niimoodi, et meil on kõikide kaasatus ja sidusus ääretult oluline on kodanike kaasatus ja osalemine. niimoodi on meil võimalik äh, tõesti arvestada ka ettepanekutega, mis tulevad kodanike esindajate poolt. mul on olnud aga endal ka negatiivseid kogemusi selles valdkonnas, parlamendiliikmena samuti parlamendi rolliks on kodanikke esindada. Nad on äh, valijate delegaadid. parlamendi liikmed on äh, usaldusväärsed isikud. Neil on äh, kõrgem positsioon, kui räägitakse suhetest institutsioonidega, neil on kõrgem positsioon kui tavakodanikul. mõned ähm, inimesed kardavad, et äh, sellist positsiooni kasutatakse moonutatult äh, dokumentidele juurdepääsu puhul. ühesõnaga, kui kodanikud midagi äh, nõuavad, mingit juurdepääsu, siis sellest võidakse keelduda, aga kui seda nõuab parlamendiliige, siis ei tohiks keelduda, parlamendiliige on saanud mandaadi kodanikelt ja ma usun, et parlamendiliikmetel on ka oskus äh, käsitleda dokumente diskreetselt ja konfidentsiaalselt, kui see vajalik on. ma töötasin Euroopa Parlamendis kahel mandaadi ajal. ning küsisin tihti infot dokumentide kohta, millega me töötasime ja kui ma siis äh, nõudsin lisainfot mõnelt äh, ametnikult, äh, siis mul tihtipeale oli tunne, nagu ma oleks eelistanud FBI-sse ja küsinud bin Ladeni aadressi. ühesõnaga, ma nüüd kuulasin volinikku ja tema sõnavõttu ja ma väga loodan, et need lubadused ei jää ainult paberile, vaid et neid rakendatakse tõesti ka reaalses poliitilises elus ja me peame siin rääkima erinevatest tasanditest, komisjoni kõige kõrgemast tasandist ja tavalisest ametniku tasandist. kõik peavad seda määrust rakendama Euroopa Parlamendi ja muude parlamendiliikmed ei küsi küsimusi sellepärast, et nad on uudishimulikud, vaid parlamendiliikmed küsivad küsimusi sellepärast, et neil on kohustus seda teha kodanike nimel. ja kui parlamendiliige infot ja juurdepääsu ei saa, kui talle seda õigust ei anta, kui talle ei anta julgeolekuluba ähm, äh,, siis äh, infovoog on täielikult katkenud ma usun, et me peaksime välja töötama paremad äh, suunised, mis äh, ei tooks mitte ainult kaasa läbipaistvust, vaid ka tõhusust meie kõigi huvides. me peaksime koordineerima dokumentidele juurdepääsu meetodit, me peame paika panema suunised, nagu ütles äh, härra Cashman, kelle jaoks ähm, sellised teemad on alati väga olulised, me peame panema paika ühised suunised äh, dokumentidele juurdepääsu kohta ja erinevatel institutsioonidel peavad ka olema omad suunised selles valdkonnas. näiteks äh, parlamendi juurdepääs nõukogu dokumentidele ja komisjoni juurdepääs nõukogu dokumentidele on kaks eri asja ja liikmesriikide juurdepääs on äh, jällegi kolmas asi. nii et meil on erinevad ähm, juurdepääsuvormid ja tasemed, siin tulevad mängu ka kohalikud ja piirkondlikud tasandid me peame looma rakkerühmad, mis äh, korraldavad teabe levitamist. kindlasti peame paika panema ka menetlused. rakkerühmad äh, peavad tagama, et äh, info ka kodanikeni jõuab, me peame tõesti utopistlikest põhimõtetest kaugenema praegusel hetkel meil on raskusi juurdepääsul dokumentidele. ääretult keeruline on ähm, tõesti kas või lihtsamatele dokumentidele juurdepääsu saada ja kodanike hulgas tekitab see kahtlust. suur tänu, härra Santini. järgmine kõneleja on härra Tšepetitš, Tšehhi Vaba Slovenija Rahvusassambleest. Hvala lepa za eh, besedo, spoštovani predsednik. suur tänu mulle sõna andmast, härra esimees, lugupeetud kolleegid. Sloveenia Vabariik ja mina ise tervitavad komisjoni ettepanekut muuta õigusakti. me tahaksime Äh, selle õigusakti võimalikult laia rakendusala. ja me tahaksime, et tagataks ligipääs kõikidele avalikele dokumentidele institutsioonides. me sooviksime tagada ka uu-, me taha-, tahaksime laiendada ligipääsu piiramat-, kitsendamata määruse rakendusala. kõik erandid, kõiki erandeid tuleb reguleerida ühe ainsa sättega, kuid rõhutada tahaksime ettevaatust Orhusi äh, määruse äh, kolmteist kuuskümmend seitse suhtes, sest otsuste äh, vastuvõtmine ei tohi viia kahe määruse vahelise konfliktini probleem on selles, et rakendusalad on erinevad. Orhusi määrus ning määrus kümme nelikümmend üheksa, äh, nende osas on erinevad rakendusalad. Sloveenial on oma nägemus nende otsuste kohta. see, samal seisukohal on mõned teisedki liikmesriigid Sloveenia jagab nende liikmesriikide seisukohta, kes äh, rõhutavad äh, määrust, kes rõhutavad määrustes olevate definitsioonide täpset kasutamist. me tooksime kõik erandid ühte artiklisse kokku ning äh, me tahaksime, et oleks uusi avalike dokumentide kategooriaid. me tahaksime ka aktiivselt laiendada rakendusala ning anda suuremat ligipääsu dokumentidele on ka mõningaid lahendamata küsimusi. kui institutsioon näiteks saab selgituse, kuid endiselt leiab, et taotlus ei ole piisavalt põhjendatud, sellisel juhul võib institutsioon keelduda ligipääsust dokumentidele. kas nüüd äh, taotlejal on võimalus nõuda aru või hüvitust. Äh, Sloveenia tervitab äh, komisjoni selle osas ettepanekut, kuid artikli kaksteist lõige üks tuleks säilitada, sest äh, see tagab institutsioonide motivatsiooni anda otsene ligipääs võimalikult paljudele dokumentidele rakendusala laiendamise eesmärk on aga äh, see, et institutsioonide halduskoorem oleks väiksem. me peame täpsustama äh, ka vajadust äh, juriidilisi isikuid kaitsta, sest õiguskindlus on sageli seotud füüsiliste isikutega. me tervitame samuti komisjoni ettepanekut koondada kõik eeskirjad ühtsesse õigusakti mis puudutab dokumentidele ligipääsu, kuid me jagame nende liikmesriikide seisukohta, kes leiavad, et erandid on siiamaani sõnastatud väga ebatäpselt ning see puudujääk tuleks ületada. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna kolleegile Tšehhi senatist ning pärast seda Lord Bones Lordide kojast Ühendkuningriigist lugupeetud daamid ja härrad. Äh, tänan teid selle arutelu eest. tutvustaksin, tutvustaksin nüüd Tšehhi senati seisukohta määruse läbivaatamise kohta. senat arutas ettepanekut kolmekümnendal oktoobril eelmisel aastal ning võttis vastu oma resolutsiooni milles tervitatakse Euroopa Komisjoni jõupingutusi selleks, et tõsta läbipaistvust Euroopa institutsioonides, kuid nagu Euroopa Parlamentki ja rahvusparlamendid, leiab Tšehhi senat, et see ettepanek on samm tagasi äh, põhimõtete osas, sest äh, see ei suurenda Euroopa administratsiooni legitiimsust ega tõsta tema aruandluskohustust avalikkuse suhtes. Tšehhi senat leiab, et äh, dokumendi definitsioon nagu see ettepanekus on sõnastatud, ei ole piisavalt lai ega taga piisavat ligipääsu dokumentidele. sest äh, selle definitsiooni kasutamise korral lägi, ligipääs dokumentidele halveneks võrreldes praeguse määrusega Äh, senat äh, leiab, et, äh, et registrite läbipaistvust institutsioonides samuti ei suurendata ning nende omavahelisi ühendusi. me saatsime oma resolutsiooni Euroopa Komisjonile, kes ka vastas meie resolutsioonile kuuendal jaanuaril käesoleval aastal ning komisjon kaitses oma definitsiooni, öeldes, et kavatsus ei olnud sugugi vähendada dokumentide arvu või dokumentide liikide arvu Äh, dokument on dokument hetkel, mil tema autor on selle, sellele andnud lõpliku kuju ja saatnud edasi. komisjon teatas, et tal on kavas luua töörühm selleks, et äh, avatakse ühisportaal ligipääsuks registridel, registritele. ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni selle dialoogi eest ning kontaktide eest rahvusparlamentidega ma loodan, et ettepanek võetakse vastu sellisel viisil, et, et see tõstab usaldusväärsust ja avalikkuse usaldust institutsioonide vastu. nüüd Lord Bones ja siis härra Turko seejärel. kõigepealt Lord Bones. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teie komisjoni ning Tšehhi eesistujat selle koosoleku korraldamise eest, see leiab aset väga õigel ajal, arvestades äh, Lordide Kojas tehtavat tööd, äh, kus me oleme parajasti arutanud selle määruse läbivaatamist. läbipaistvus ei ole mitte ainult võtmetähtsusega selleks, et edendada Euroopa kodanike osalust, see on ka tähtis selleks, et valitsused annaksid aru oma tegevusest ma olen kindel, et kõik rahvusparlamentide esindajad toetavad härra Cashmani soovi eh, näha suuremat avatust nõukogu menetlustes, kuid eh, langetada tuleb raskeid otsuseid, kuidas saavutada tasakaal läbipaistvuse ning teiste nõuete vahel, nagu eh, eraelu kaitse ning täielik infovahetus valitsuste vahel otsuseprotsessis. minu nägemus on see, et režiim, kus välistati igasugune eraarutelu ning äh, igasugused, igasugune info, mis satuks äh, avalikkuse kätte, seda nähti kui kahjulikku. Äh, see takistas avalikku nõustamist ning see tegelikult suunas otsuseprotsessi hämarate väljenduste varju ma jätkaksin siin oma esindajana no,, jätkaksin oma rolli esi-, rahvusparlamentide esindajana, kelle rolliks on ka kontrollitegevus, kasutades oma komisjoni kogemust. hiljuti me võtsime vastu raporti Euroopa Liidu õigusaktide algatamise kohta ja ma pean ütlema mööda minnes, et me leidsime, et see protsess on suhteliselt avatud nende jaoks, kes soovivad seda protsessi jälgida ning teema arengut meie, me leidsime, et väga oluline on teha lõpp müüdile, et komisjonil on algatusõigus ja et seda kuidagi äh, kah-, et seda kuidagi kahjustatakse. ja et nõukogu, loomulikult otsus, äh, lõplik otsus on nõukogu ja, on komisjoni ja parlamendi kätes, äh, nõukogu ja parlamendi kätes. me uurisime, milline on rahvusparlamentide roll omavalitsustelt arupärimises ja jõudsime järeldusele, et nad peaksid olema aktiivsemad äh, õigusaktide väljatöötamisel, kaasa arvatud äh, reageerides komisjoni dokumentidele ning äh, konsultatsiooninõuetele. pöördumine otseselt rahvusparlamentide poole on, on meie meelest igati tervitatav me vastasime ka otseselt komisjoni rohelisele raamatule eelmisel aastal ning selles me nõudsime ühtset koodeksit, mis äh, reguleeriks ligipääsu dokumentidele ning paremat info levitamist. me tunnistasime, et on vajadus teatud piirangute järele, arvestades teisi olulisi huve, millest ma varem kõnelesin, kuid me soovisime, et äh, isikute õigusi kaitstaks paremini ning kaitstes ka, kaitsta tuleb ka kommertshuve. läbipaistvus on väga oluline selleks, et, et nõuda valitsustelt aruandekohustus. seepärast on parlamentidel tähtis roll ja seepärast tuleb jälgida tasakaalu läbipaistvuse ja teiste huvide vahel õigusloomelises protsessis. võib osutuda raskeks sellise tasakaalu leidmine sest äh, see võib olla erinev erinevates kontekstides. näiteks valitsus, valitsusel on tegemist kohtuasjaga ning vastuses komisjoni rohelisele raamatule me nõudsime, et nõukogude töörühmade dokumendid peaksid muutuma äh, avalikuks. siin tuleb teha vahet rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi õiguse vahel saada teavet ning selle vahel, mis peaks olema üldine lähenemine, tuleb teha vahet nendes küsimustes, mida parajasti arutatakse ning äh, selle vahel, nende dokumentide vahel, mida levitatakse siis, kui otsus on juba vastu võetud. tuleb teha vahet öö, ähm, salastatud Äh, nõuannete vahel, mida antakse näiteks äh, vaidluses osalevatele osapooltele või läbirääkivatele osapooltele. suur tänu! And... suur tänu, Lord Bones ja nüüd ma annan sõna äh, Maritio Turgale ja palun. tänan. kõigepealt sooviksin tänada libe eh, komisjoni esimeest härra Debret ja Tšehhi eesistuja ja parlamenti eh, senati esindajaid. seda, mida rääkisid eh, härra Cashman, proua Wallström, selles suhtes on selge, et need on kõik väga olulised teemad ja viimasel ajal on ka suhtumine nendesse küsimustesse muutunud kuid eh, kõik need eh, asjad ei ole veel kodanikele ja saadikutelegi kättesaadavad. Briti eh, kolleegid leidsid, et Euroopa Parlamendi töös on kõik seadusandlikud dokumendid kodanike käsutuses aga paar kuud tagasi see siiski veel nõnda ei olnud. Äh, tahaksin siinkohal tänada Rootsi kuningriiki, äh, kes äh, toetas mind Euroopa kohtu poole pöördumisel. tahaksin Rootsit siinkohal avalikult tänada. meil oli siis ühelt poolt äh, mina ja Rootsi äh, kuningriik ja teiselt poolt siis äh, nõukogu õigusteenistused ja institutsioonid vältimaks, et komisjoni dokumente ei avaldataks. ja kohtus siis kolmteist äh, kohtunikku äh, ühel häälel siis lükkasid äh, tagasi komisjoni ja nõukogu õigustalituste taotlused. ja kui pöörduti minu advokaadi poole, siis advokaat pidi neile seda uuesti meelde tuletama seega on praegune äh, määruse ülevaatamine täiesti hädavajalik, et ei tekiks äh, niisuguseid probleeme selle teksti äh, tõlgendamisel, nagu me oleme viimastel aastatel näinud. ja kõik need tõlgendamisega seotud raskused on mõnes mõttes jätnud kõrvale kõik need uued saavutused. ja nüüd siis praegu, mida kõik need asjad, mida Xavier Solana peab salastatud dokumentideks, oluline on igatahes see, et need dokumendid ei oleks kõik salastatud ja et saadikud võiksid nendega tutvuda. ja oluline ongi ju siin demokraatlik kontroll institutsioonide suhtes. riikides on olemas parlamendipoolne kontroll, kuid Euroopa Parlamendil selliseid volitusi ei ole. me saame lihtsalt Euroopa Parlament saab lihtsalt äh, taotleda dokumente, aga kui äh, nende avaldamisest keeldutakse, siis ei jää parlamendil midagi üle. Äh, sooviksin tänada siinkohal härra Cashmani, kes on väga head tööd teinud just läbipaistvuse ja dokumentidele ligipääsu osas viimastel aastatel. ja ma arvan, et siia peaks lisama ka info või teabe mõiste nõnda tehakse näiteks äh, Ameerika Ühendriikides ja ma arvan, et siia võiks, on, oleks võimalik lisada ka äh, klausel, mis puudutab äh, äh, sanktsioone äh, seoses siis äh, hilinemisega või siis äh, menetlusvigadega äh, ja meil on väga oluline meede, eks, milleks on komitee menetlus. see on kahjuks väga vähe tuntud, ega esimene lugemine ja kolmepoolsed kohtumised on väga olulised. ka siinkohal on tarvis täielikku avatust ja läbipaistvust ja lisaksin siia ka mitmekeelsuse põhimõtte. institutsioonide registrid äh, peaksid olema äh, täielikud. eelmisel äh, ametiajal komisjon ja komisjoni esimehe, komisjoni ja komisjoni presidendi tegevused olid internetis kättesaadavad praegu see nõnda ei ole. peaks ka piirama kõikvõimalikke erandeid. näiteks eh, siis eh, õiguslike arvamuste eh, konfidentsiaalsus mm, põhimõtted ja ka liikmesriikide vetoõigust dokumentide avaldamise osas, mis on siis toimunud Euroopa õigusaktide rakendamise raames. ja lõpetuseks, te olete juba oma ajast üle läinud, ütleb esimees, mis puudutab nõukogu erinevate riikide seisukohti, kes seal tegutsevad, sellest ehk saame ka järgmisel istungil rääkida aga igatahes me peame äh, peab mõtlema, kas me äh, peame iga kord pöörduma Euroopa Kohtu poole või leiame mõne muu võimaluse töö tegemiseks. Uh, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Arcadio Dias de Meira Hispaania senatist, palun. tänan, härra esimees, tere hommikust kõigile avalik võim peab edendama selliseid äh, tingimusi, kus äh, kodanikel on tõesti tegevusvabadus. kodanikud peavad äh, saama osaleda majanduslikus, kultuurilises ja sotsiaalses elus. sellised vabadused on kirjas Hispaania põhiseaduses, mis on saanud mõjusid Itaalia ja Saksamaa põhiseadustest alati tuleb meeles pidada seda, et äh, me kõik äh, oma töös põr-, pürgime selle poole, et äh, inimesed oleksid võrdses olukorras, eriti mis puudutab teabe saamise õigust. nüüd siin on mainitud mitu korda äh, sõna väärtus, kuulasin härra Cashmani ja proua Woldströmi. Nad on äh, seda asja väga tõsiselt võtnud, nende jaoks on väga oluline saavutada olukord, äh, kus kõik on äh, võrdses olukorras. nüüd on meil olnud seitse aastat kogemust selles valdkonnas selle määrusega ma olen nüüd mõelnud äh, järele selle asja üle. ja kui vaadata seda, kuivõrd palju äh, kodanikke on asjast huvitatud, siis äh, mul meenuvad siin Don Quixote ja Sancho Panza. tahaksin tõesti Don Quixotelikult igapäevaelus olla võimeline seadusi kontrollima, sellepärast et muidu need äh, seadused jäävad lihtsalt äh, paberile ja kodanike igapäevaelus äh, niimoodi ei kajastu. seetõttu ma hakkasingi siin mõtlema, et kas me võiksime anda ehk proaktiivselt kodanikele koolitust selle valdkonna kohta niimoodi, et kodanikud saaksid rohkem infot oma õiguste kohta. praegu on see teadlikkus puudulik, tihtipeale need õigused, mis on olemas, jäävad retoorilisele tasandile. meil peaks olema kodanikuõpetus, mis seletaks kodanikele, kuidas avalik võim toimib. me peaksime kindlasti ähm, kõik omades riikides ähm, selliste õiguste ja harimise poolt võitlema. oluline on ka see, et parlamendi liikmetel oleks suurem juurdepääs dokumentidele kui ähm, tavakodanikel. Hispaanias on olukord selline, et äh, fraktsioonide saadikud saavad teavet, mida muudel kodanikel ei ole. näiteks äh, usaldusisikute nimed äh, või äh, organiseeritud kuritegevusega seotud ähm, isikute nimed, need on teemad, mis ei ole ehk kodanike jaoks niivõrd huvitavad kui parlamendiliikmete jaoks. siinkohal äh, tahaksin veel kord äh, toonitada, kuivõrd oluline on äh, siiski kodanike harimine. me siin räägime juurdepääsust dokumentidele, aga tuleb tähelepanu pöörata ka kaitsele. siin on kahe põhiõiguse vaheline kokkupõrge ja tekib küsimus, et mida meil oleks vaja siin rohkem kaitsta. me peame siin äh, tõesti juhtumeid ükshaaval analüüsides äh, edasi liikuma, me peame lähtuma praktikast ja senistest kogemustest. ja tulles nüüd tagasi Don Quixote juurde, siis ähm, tõesti Sancho pantsalikult äh, peaksime me kontrollima, valvama. meil peaksid olema kindlasti samalaadsed seadused ja rakendumise tase üle kogu Euroopa. järgmisena proua Grabowska Euroopa Parlamendist, palun Panie przewodniczący, ja chcę podziękować i prezydent. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada Tšehhimaad eesistujana ja komisjoni, keda, mida juhib härra Depre selle võimaluse eest äh, kõnelda nendest väga olulistest teemadest. kõik teavad, millega on tegu me teame, oleme sellega tuttavad igapäevases elus äh, rahvusparlamentides ja Euroopa parlamentides. dokumentidele ja teabele ligipääsu problemaatika on asi, mida me oleme juba ammu arutanud. esimene küsimus. kas võib näha teatud võrdsust dokumentidele ja teabele ligipääsu vahel? mulle tundub, et ligipääs teabele on palju laiem mõiste kui ligipääs dokumentidele ma usun, et seda ei tohiks unustada. me ei tohiks võrdusmärki nende kahe mõiste vahele panna. ja teiseks ma tahaksin rõhutada, et ligipääs dokumentidele, eriti rahvusparlamentide liikmete jaoks, peaks samuti olema laiem hetkel, mil Lissaboni leping jõustub, sest et on lisaprotokoll kus räägitakse rahvusparlamentide eh, reaktsioonist dokumentidele, mida töötab välja Euroopa Komisjon. seega ma leian, et Lissaboni leping annaks meile täieliku tagatise, mille kohaselt ligipääs dokumentidele ei kuuluks mitte ainult rahvusparlamentidele, vaid oleks kohustus reageerida dokumentidele, vähemalt kõige olulisematele dokumentidele, mille mille võtab vastu või saadab välja komisjon nõukogule ja parlamendile. ja veel juhiksin teie tähelepanu ühele aspektile. kodanike teavitamisele. mõne päeva eest äh, lõpetasin raporti teemal kodanike dialoog. ja siin on teab, teave võtmetähtsusega, see võib olla takistuseks suhtlemisel kodanike ja Euroopa Liidu vahel. teave, teave on lünklik. siin peab mitte ainult Euroopa Parlament selle probleemiga tegelema, vaid ka rahvusparlamendid. me peame tegema tööd ühiselt selleks, et äh, Euroopa institutsioonides äh, toimuv jõuaks kodanikeni mitte ainult läbi Euroopa Parlamendi, vaid ka läbi rahvusparlamentide. ja siin on meie roll tohutu. teeksin üleskutse Euroopa Komisjonile. uuemad äh, multimeediarakendused peaksid olema see, mida me kasutame selleks, et kodanikud võiksid võimalikult ki-, lihtsalt äh, ligi pääseda näiteks läbi infoportaalide, läbi interneti neid huvitavale teabele me ei tohi, me, keegi ei saa, ei tohiks olla nii, et keegi võib meile ette heita seda, et me oleme piiranud informatsiooni. ma paluksin järgnevatel kõnelejatel jääda kolmeminutilise kõneaja juurde. ja kuna saab Theresa Moraes Sento Portugali Rahvusassambleest. Muito obrigada, senhor presidente. Uh, suur tänu. sooviksin eh, tänada võimaluse eest osaleda sellel arutelul ja minul oleks eh, kolleegidele kaks küsimust, mis seostuvad siis ligipääsuga dokumentidele. põhjenduse punktis kuusteist on öeldud selgelt, et praegune määrus ei takista ligipääsu dokumentidele, mis seostuvad juurdlust, käimasolevate juurdlusega. ja siin on siis mõeldud kodanikke, kes, nii kodanikke, kes on Euroopa Liidu elanikud kui ka lihtsalt Euroopa Liidus äh, elavad äh, inimesed. aga lisaks sellele, et parlamendil on tarvis ligipääsu niisugustele dokumentidele, äh, mina tõstataksin küsimuse ajakirjanike kohta. see puudutab kõiki riike ja on ilmselge, et ajakirjanikud oma töö ülesannete äh, tõttu äh, äh, nad peavad teisi informeerima, on neil ka endil tarvis ligipääsu teabele. ja teine küsimus, kas kes need, kes äh, dokumentide ligi pääsevad, kas tegemist on siis üksikisikute või äh, rühmadega. direktiiv, mis eksisteeris siis enne aastat äh, kaks tuhat kolm ja reguleeris dokumentidele ligipääsu, kas nüüd on siis võimalik, kui tehatakse, tehakse taotlus kas on äh, üksikisikutel, äh, rühmadel võimalik äh, seda dokumenti uuesti kasutada mõnel teistsugusel põhjusel kui see, mis alguses öeldi. tänan ja nüüd annan sõna Rootsi parlamendist Morgan Johansonile. tänan. mina olen Rootsi parlamendi liige, üheksa aastat tagasi töötasin riigisekretärina õigus osakonnas ja eh, siis puutusin ka eh, kokku eh, toonase dokumendi väljatöötamisega, see toimus Rootsi eesistumise ajal aastal kaks tuhat üks. ja selge on, et tookordne dokument oli tõeline läbimurre nüüd on siis äh, see määrus üle vaadatud, on tehtud äh, teatud muudatusettepanekud ja mõned ähm, muudatused on head ja põhjendatud, mis suurendavad läbipaistvat, aga äh, üldine mulje on siiski see, et tegemist on sammuga tagasi läbipaistvuse vallas. tahaksin siin rõhutada kolme asja esiteks dokumendi definitsiooni kitsendati. teiseks teatud erandid, mis siis välja jäetakse, neid on laiendatud ja kolmandaks ettepanek, mis puudutab äh, dokumente, äh, mis siis äh, seostuvad isikuandmetega, aga nendele ligipääsu on kitsendatud. Euroopa ombudsman ütles, et ko-, komisjoni eh, ettepanek tegelikult eh, kätkeb endas vähemat, eh, ligipääsu vähematele dokumentidele, kuni, kui see oli seni. ja see ei suurenda avatust ja läbipaistvust. ja me Rootsis leiame, et Äh, senine määrus on hästi toimunud, toiminud. kui aga muutusi peaks äh, tehtama, siis peaksid need muutused äh, kaasa tooma rohkemat läbipaistvust ja avaldust, kuid ma siiski tervitan komisjoni ettekannet siin, proua Wallströmi sõnum, kuna selge on, et soovitakse muudatusi suurema avatuse suunas ja need mainitud aspektid on siiski olnud positiivsed ja ma loodan, et me jõuame äh, ühise seisukoha väljatöötamiseni, mis rahuldaks ka Euroopa ombudsmani. ma tean, et härra Cashman on äh, juba töötanud selles, selle Äh, tekstiga äh, ka kümme aastat äh, tagasi, ma arvan, et ka koostöös temaga saab erinevaid probleeme lahendada. see kõik on oluline ka laiemas perspektiivis. Euroopa Liidul on oma legitiimsus, aga kodanikud ei tunne end kuigi lähedasena Euroopa Liidule ja mõne kuu pärast on uued valimised ja mm, küsitlused näitavad, et Rootsis äh, kavatseb äh, valimistel osaleda ainult äh, nelikümmend protsenti valijatest ja ka teistes liikmesriikides on sarnaseid signaale tulnud. nii et siin on üha suurenev lõhe Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidu vahel ja just nimelt suurem avatus ja läbipaistvus oleks siinkohal äärmiselt olulised, et seda olukorda parandada. nüüd Margo Kapati Euroopa äh, parlamendist ja pärast teda kõneleb härra Sasi Soome parlamendist. tänan. ma tahaksin rõhutada üht väga olulist asja. kui ligipääs dokumentidele on teene, mida me kodanikele osutame, kui meie suhtumine on selline, siis äh, kui me viitame mõnele sead-, mõnele seadusandlikule menetlusele, kus on äh, tegemist äh, äh, siis piiravate meetmetega, siis sellisel juhul me jõuame kohustuse mõisteni. ja see on otsuste legitiimsuse puhul esmatähtis kõik, äh, kogu teave, dokumendid seadusandliku äh, menetluse raames peavad seega olema avalikud. ja selles mõttes peame me komisjoni äh, ettepanekut edasi arendama ja võtma arvesse ka tagajärgi, mis sellega kaasnevad. praegu nõukogu ei võtnud üldse arvesse erinevate äh, delegatsioonide äh, seisukohti. ja komisjon oma ettepanekus, mis äh, juba valmistati ette enne Turko otsust ei võta seda samuti arvesse, mis aga puudutab info äh, kättesaadavust, siis on volinikel kindlasti õigus. kõike seda on võimalik saavutada ilma, et tehtaks suuremaid muudatusi seadusandluses. Äh, möödunud nädalal ma olin raportööriks ühele äh, raportöörile, kus, millega siis äh, otsustati teha mm, avalikuks äh, need äh, parlamendiliikmete nimekirjad siis, kes osalevad hääletustel Euroopa Parlamendis. nii et kui me loome mingi kohustuse mingit teavet avaldada, siis ei saa sellest enam taganeda, olgu tegemist siis parlamendi, nõukogu või äh, komisjoniga ja siin ei saa enam viidata mingisugustele tehnilistele probleemidele. ja kui infot ei äh, avaldata, siis äh, on ka puuetega inimestel raskem äh, infot äh, saada. tänan. tänan, härra äh, Kofata, nüüd härra Sassi uh,. Finish... suur tänu, härra esimees. Soome parlamendil on ka omad kahtlused seoses selle määruse ettepanekuga. meie oleme arvamusel, et praegune äh, avalikkuse juurdepääs dokumentidele päris hea pärast seda, kui kaks tuhat üks võeti vastu läbipaistvuse seadus ja Euroopa Kohus on siinkohal äh, teinud omad otsused, mida me peaksime austama. härra Cashman on olnud väga aktiivne selle olukorra jälgimisel, tema roll on siin väga oluline. ma tahaksin aga esitada ka kaks küsimust kõigepealt, mis puudutab dokumendi definitsiooni, siis ma ei saanud aru proua Wallströmist siinkohal päris hästi. ühesõnaga, millised probleemid on Euroopa Liidu institutsioonidel ja näiteks komisjonil seoses dokumentide avalikustamisega, ühesõnaga, kui te saate taotluse, siis äh, tuleks ju äh, see kas rahuldada või siis selgitada, miks see tagasi lükatakse ja alati tuleb läbipaistvuse eest oma hinda maksta. ei ole ka sellist üldist seisukohta, et meil on siin äh, probleem seoses dokumendi kontseptsiooniga. Te juhtisite siin tähelepanu dokumentide registreerimisele ja Euroopa Ombudsmani poolt öeldule selle kohta. nii et me võiksime ju viia sisse sellise süsteemi, et kui dokument äh, koostatakse, siis see kohe registreeritakse. ja nüüd küsimused härra Cashmanile. mis puudutab äh, liikmesriikidest pärit äh, dokumente siis äh, muudatusettepanekutes te annate vetoõiguse liikmesriikidele mitte avalikustada dokumente. kas me ei peaks äh, mitte pöör-, püüdlema selle poole, et me rakendame võrdselt ja ühtselt läbipaistvuse reeglit? kui seda vetoõigust ei oleks, siis meil oleks ju rohkem läbipaistvust Euroopa Liidus ja kas me mitte ei peaks selle poole püüdlema. ja lõpetuseks äh, saab sõna härra Montenegro ja me anname talle ainult äh, kaks minutit, äh, sellepärast et asepeaminister härra Vondra peab lahkuma siit kümne minuti pärast ja ta tahaks ennem vastata meile. suur tänu, austatud kolleegid, teen lühidalt. tahaksin öelda siinkohal välja oma arvamuse. läbipaistvus otsuste tegemise protsessis on Euroopa struktuurides väga oluliseks elemendiks. me oleme nüüd siin palju rääkinud kodanikest ja nende liikumisvabadusest ja läbipaistvus on sama tähtis aspekt. ainult siis, kui kodanikel on juurdepääs dokumentidele, on meil demokraatlik äh, legitiimsus. meil ei ole demokraatiat äh, kui ei ole võimalik valitsust ja parlamenti kontrollida, loomulikult tuleb sellele juurdepääsule panna ka piirid näiteks äh, kui seda nõuab ähm, avalik julgeolek või kui ei ole võimalik avalikustada konfidentsiaalset teavet või näiteks kui on tegemist ähm, isikuandmetega, mis on väga tundlikuks teemaks. Portugalis meil on süsteem väga hea, mis puudutab äh, juurdepääsu teabele valitsustasandil. ühesõnaga, kui kodanik on esitanud taotlusi või mõni kui teine institutsioon on esitanud äh, taotluse, siis ähm, tuleb keeldumisjuhtumeid äh, põhjendada ja üheksakümmend viis protsenti taotlustest äh, lõpuks rahuldatakse, nii et väga vähe on sellist infot, mida ei ole võimalik avalikkusel kontrollida. sellest lähtuvalt olen mina arvamusel, et nüüd on Euroopa Liidus jõudnud kätte see ajahetk, kus me peaksime rakendama sarnaseid seadusi. meil tuleks kindlasti vältida kokkupõrkeid erinevate õiguste vahel, meil tuleks ka vältida äh, konflikte institutsioonide, institutsioonide ja kodanike vahel. kodanikud tahavad osaleda otsuste vastuvõtmise protsessis. võimaldades neile seda, saavutame me nende parema kaasatuse, mis ongi ju meie sooviks. ainult niimoodi on meil võimalik äh, tõesti siduda kodanikud ähm, riikide Euroopa Liiduga. suur tänu, nüüd saab sõna asepeaminister härra Vondra, palun. tänan. tänan teid äh, selle eest, et korraldasite selle ürituse kohe meie eesistumise alguses. tänan Margot Wallströmi ja Michael Cashmani selle eest, et nad on teinud äh, tugevalt tööd selles valdkonnas. ma usun, et me kõik ähm, saame aru, kuivõrd oluliseks teemaks on äh, enne Euroopa Parlamendi valimisi avalikkuse juurdepääs institutsioonide dokumentidele, seda kõike selleks, et tõsta inimeste teadlikkust poliitilistest protsessidest. kuulsin siin kommentaare ja küsimusi, mis puudutab äh, Turko kohtuasja, siis äh, see kohtuasi äh, lahenes juulis kaks tuhat kaheksa ja sinna võib vaadata seda mitmeti. kohati on juurdepääsust keeldutud, kuna info on olnud väga tundliku loomuga, aga üldiselt siiski nõukogu on pakkunud juurdepääsu. ma usun, et me kõik teeme omad järeldused sellest arutelust siin Euroopa Parlamendis. me jääme ootama libe komisjoni poolt äh, raporti äh, lõplikku kuju, mille me saame kevadel-suvel. kindlasti tuleb äh, meeles pidada seda, et praegune juurdepääsusüsteem kehtib nii nõukogu parlamendi kui ka komisjoni kohta. ja seda süsteemi iseloomustavad mõned väga olulised elemendid. kõigepealt, meil on üldine tingimusteta juurdepääsuõigus. teiseks dokumendi mõiste on laialdaselt äh, üldiselt defineeritud. institutsioonid peavad juhtumeid ükshaaval läbi vaadates otsustama, kas äh, dokument avalikustatakse. analüüsitakse, kas äh, avalikustamine võiks endaga kaasa tuua mingeid kahjusid. ja kolmandaks meil on äh, administratiiv äh, ja juriidilised äh, tagajärjed, mis rakenduvad institutsioonide suhtes, kui nad keelduvad juurdepääsust. tegemist on olulise poliitilise õigustikuga mis äh, toimib hästi. meie ühiseks eesmärgiks äh, peaks olema seda õigustikku äh, ühtlustada, me peame leidma tasakaalu avalikkuse juurdepääsuõiguse ja samas andmete kaitse vahel teiselt poolt suur tänu, Saša. soovin teile ilusat lendu ja maandumist ning annan järgmisena sõna asepresidendile Margot Wallströmile, palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu nende huvitavate ja asjakohaste sõnavõttude eest siin arutelul. ma tuleksin tagasi oma sõnade juurde algul ja mulle tundus, et te olete nõus üldise hinnanguga määrusele kümme nelikümmend üheksa, et see on meid hästi teinud viimase seitsme aasta jooksul ja see on ka põhjus, miks me otsustasime ta ümber sõnastada ja tehnilisi parandusi sisse viia, näiteks sisse tuua tehnoloogi, tehnoloogia areng, see, kuidas ta viia vastavusse kohtukaasustega selleks, et tuua suurem selgus määrusesse. see arutelu aga peegeldab ka mõnikord äh, vastandlikke huve, mis meil on. näiteks äh, meil on soov katta nii paljud kui võimalik, sest äh, tegemist on avalikkuse ligipääsuga teabele. me tahame katta nii palju kui võimalik ja me tahame ka, et avalikkus seda kasutaks, sest vas-, ja vastates siin ühele küsimusele, ma arvan, härra Santini küsimusele, millised on statistilised andmed avalikkuse kasutuse kohta, ma ütleksin, et rohkem kui seitsekümmend protsenti taotlustest tulevad Euroopa asjadega seotud inimestelt, see tähendab, et vähem kui kolmkümmend protsenti on taotlusi äh, avalikkuselt, isegi mitte ajakirjanikelt, kes ei kasuta seda kuigi intensiivselt ning juurdekasv on toimunud akadeemiliste ringkondade arvel. see tähendab, et meil on siin veel palju teha. ja loomulikult me tahame, et see, see, et äh, lisaks on võimalik, äh, on tähtis anda õiguslik kindlus, sest et liiga ähmane sõnastus ei ole kuigi hea, see tekitab olukorra, kus me ei saa informatsiooni, vaid saame lihtsalt palju pabereid, nagu keegi siin ütles. see peab olema asjakohane informatsioon ja peab olema võimalus väga selgelt oma soov sõnastada ja väga, ja ka õigus, omada õigust täpne vastus saada. ja mida, mida meelevaldsem õigus antakse institutsioonidele otsustada, mis on dokument seda ähmasem on olukord, siis on institutsioonidel võimalik otsustada, et see on dokument, see teine aga mitte. see tähendab, mida ähmasem on sõnastus, seda meelevaldsemaks muutub süsteem. ja see on sisse, sisse ehitatud probleem sellesse süsteemi. kui äh, tahetakse suuremat selgust, siis tuleb selle nimel ka tegutseda. avatus ja meie ühine huvi ähm, liikuda avatuse ja läbipaistvuse suunas, põrku mõnikord kokku eraelu kaitsenõuetega või konfidentsiaalsuse nõuetega või ka poliitilised organid ja institutsioonid vajavad teatud mõtteruumi, kui see defineeritakse nii, et parlamendiliikmetel ei ole enam öö, ruumi mõtlemiseks või kõnelusteks, siis me ei ole ka aidanud kaasa demokraatiale. see on meie institutsioonide dünaamika. ja see on ka põhjus, miks Rootsi süsteemis näiteks, mida peetakse võib-olla üheks avatumaks ja läbipaistvamaks, on siiski defineeritud dokument, töödokument, mis tähendab, et see ei ole ligipääsetav avalikkusele. on terve rida erandeid ka Rootsi süsteemis see on selleks, et süsteem saaks toimida. ja seepärast me ka tegeleme definitsioonide küsimusega. ja ma olen väga vastu sellele põhimõttele, et meil peaks olema vähem ligipääsu dokumentidele, ei, me tahame avada ligipääsu. ja see on ka komisjoni lähtepõhimõte. kindlasti ei taha me kitsendada ligipääsu, vastupidi, me tahame laia definitsiooni selle kohta, kellel on ligipääs, mitte ainult Euroopa Liidu kodanikel. täna ei ole seda võimalik defineerida. arvud, inimesed kasutavad arvutit tänapäeval ja ei ole mingisuguseid võimalusi kontrollimaks, kas tegemist on Euroopa Liidu kodanikuga või mitte. me peame kohanema uutele, uute tehnoloogiatega ja kaasajastama vastavalt õigusakte. nagu te ütlesite, ma olen näinud huvitavaid võimalusi, kuidas seda sõnastada, mida me täpselt tahame saavutada, mitte kitsendada ligipääsu, vaid saavutada suurem avatus ja selgem olukord. arutelu on näidanud, et, et ähm, on juba liigutud positiivses suunas ja alates ja, ja selles suunas tuleks ka edasi liikuda. mõnikord on ja või ja teises kohas on selline asi, mis võimaldaks tõlgendust lihtsustada. me ootame muidugi parlamendi osalust selles protsessis. ma tean, millised on, millised ambitsioonid on näiteks härra Cashmanil. kõike ei saa panna määrusesse kümme nelikümmend üheksa. me peame olema ka teadlikud, et milleks me seda määrust kasutame. sellele lisaks on kõik teised jõupingutused, näiteks registrite osas ja meil on olemas täiesti selge süsteem, kuidas kõike registreeritakse komisjonis, kuid parlamendis seda ei ole või teistes institutsioonides Äh, see näitab, et asja lahendamine ei ole lihtne. loodetavasti ühel ilusal päeval me suudame harmoneerida need süsteemid ja et me rakendame süsteemi samal viisil. see on see, mille suunas me liigume, selle asemel, et sõlmida kokkuleppeid institutsioonide vahel. mõnikord on, kui on soovitud suuremat rakendusala, see tähendab seda, et kui õigusloojad ei tegele samade valdkondadega, siis siis on õige, õige on ka öelda, et Lissaboni leping muudab asjad paremaks. me peame tõepoolest muudatused sisse viima, kui Lissaboni leping ratifitseeritakse. tähtis on seda mitte unustada, et Lissaboni leping äh, abistab meid rakendusala laiendamisel. härra Kapato, ma arvan, et see ei ole teene, mida tehakse kodanikele, see on õigus. ligipääs dokumentidele on õigus, see on muidugi väga tähtis, kuid praktikas tähendab see seda, et me peame olema ka pragmaatilised näiteks komisjonis, kui me täna arvestades erinevaid äh, õigusfirmasid või lobitöötajaid, kes võivad palju raha teenida, öeldes, et jah, me eh, palume komisjoni, et ta esitaks dokumendi käis-, käesoleva juurdluse käigus, see tähendab, et me peame kasutama palju inimtööd selleks, et kontrollida neid tuhandeid lehekülgi dokumentides, otsustades, et nad siis lõpuks ei ole ligipääsetavad, kuid see töö tuleb meil ära teha või mõnikord peame kustutama nimesid teatud dokumentides ma arvan, et selleks, et äh, tagada õiguskindlus, on parem öelda, et lõpptulemus on põhimõtteliselt sama, õigusselgus, äh, õiguskindlus eeldaks seda, et me ütleme, et käimasolevate juurdluste käigus me informatsiooni ei anna. kui aga otsus on juba langetatud, siis saab ligipääsu dokumendile. meie jaoks on see suur er-, vahe. me saaks, saame kasutada oma ressursse aktiivseks info levitamiseks, selle asemel, et raisata maksumaksja raha, äh, kasutades sama tööjõudu äh, dokumente kontrollides. lõpptulemus on täpselt sama. ja nii on see süsteem siiamaani ka toiminud. Need oleks mõned, mõned, mõned teemad, mille juurde ma tahtsin tagasi tulla. meil on samad huvid, me soovime parandada ligipääsu dokumentidele meil on kõigil kanda oma vastutus, uurimaks, mida me veel lisaks saame, lisaks määrusele saame ära teha. loomulikult me saame määrust parandada, nii et ta oleks kaasaegsem ja võtaks arvesse hiljutised kohtuasjad ja seda me oleme ka teinud. Turko kohtuasja puhul ja ka teiste puhul katab seda määrus ja nüüd me peame seda ka rakendama ja jälgima, et me tegutseme vastavalt kohtu otsustele. ma tänan kõiki sõnavõttude eest, ma olen kindel, et me jätkame tööd ja arutelusid selle üle, kuidas parandada ligipääsu dokumentidele, suur tänu. Uh, uh, tänan uh, komisjoni asepresidendile ja nüüd annan sõna viimasele kõnelejale Michael Cashmanile tänan, teen väga lühidalt. oli väga huvitav äh, kuulata äh, proua Wallströmi. kuna me võime ju kõik äh, kuulata mingit arutelu ja võtta sellest välja info, mida me soovime kuulda. mina aga leidsin, et komisjoni ettepanek on, on tagasiminek ja kuulsin sedasama ka mõnedelt rahvusparlamentide esindajatelt siin. ja ma olen äh, teadlik äh, sellest, et meil on juba seitsmeaastane kogemus selles valvas, vallas, aga äh, proua Wallström on sellega tegutsenud veelgi kauem kui mina. siis võiks vaadata seda politsei seisukohalt seadus sõnastatakse mingil kombel ja mina pean vaatama, mismoodi on võimalik sellest seadusest üle astuda või kuidas seda saab kuritarvitada ja seega mina pean ennetama võimalikke kuritarvitusi. ja siin mina näen ähm, võimalust kuritarvitada just nimelt selle dokumendi definitsiooni äh, puhul ja see, mis puudutab just seadusandlikku äh, protsessi, äh, on äärmiselt äh, oluline ja seega on need arutelud igati kasulikud. ja ka vastandlike huvide suhtes on mul samad tähelepanekud me peame lähtuma sellest juba, mida me oleme teinud ja peame vaatama, kus me saame kaugemale minna. avaldame dokumente siis, kui juurdlused on lõpetatud. me soovime häid valitsemus, valitsemistavasid ja tõhusaid institutsioone, see on ju meie kõigi soov. ja ülejäänud äh, märkused teen eravestlustes. mõningad dokumendid ei ole äh, ligipääsetavad. ja mina tahaksin selle kohta öelda järgmist. kui me peame oma kodanikele teenust äh, osutama, siis ei tohiks läbipaistvuse puhul olla mitte mingeid erandeid ja kodanike teenimine on juba iseenesest äh, privileeg ja institutsioonilises mõttes äh, et teeksime me elu ka lihtsamaks, kui meil oleks vastav teabeametnik, äh, nii et kõik dokumendid läheksid ühte registrisse ja oleksid selle kaudu ligipääsetavad aga kui selles suhtes on erandeid, siis e, jõuame tagasi selle juurde, mida ütles e, Hispaania kolleeg võrdse ligipääsu e, suhtes. aga kui me edendame niisugusi õigusi, siis kuidas kodanikud saavad oma õigusi ära kasutada. nii et nad peavad olema teadlikud nendest õigustest mis puudutab ajakirjanikke, siis mina tegelikult ei usu äh, sellist äh, hierarhiat äh, ligipääsu suhtes. Neil on ka igasuguseid muid meetodeid infole ligipääsemiseks. minu arvates peaks kõiki kodanikke võrdselt kohtlema. me oleme siin äh, pidanud arutelusid äh, turvalisusel äh, vabadusele äh, äh, õigusel rajaneva ala kohta, tõsi, meil on tarvis äh, äh, seda kõike äh, kaitsta, aga me peaksime siiski julgema viia rohkemat läbipaistvust nendesse valdkondadesse äh, ja tuleb ka äh, selgelt öelda, äh, äh, selgitada juhtumeid, mil ei ole võimalik dokumentidele ligi pääseda. ma olen sageli märganud, et kui inimesed teevad mulle tobedaid ettepanekuid, siis, siis ma tegelikult olen sellest on see mind mõtlema pannud ja on lõpuks osutunud äh, kasulikuks. ja viimaks, äh, minu arvates me saame äh, igati tõhusalt tegutseda, kui Lissaboni lepe jõustub ja osaliselt lükati see Iirimaal tagasi just nimelt seetõttu, et inimesed ei olnud piisavalt teavet saanud selle kohta ja Äh, nüüd äh, härra Sasi küsimus. minu muudatusettepanekus siis äh, artiklis viis lõikes kaks, siis minu arvates on siin konkreetsed juhtumid, mil liikmesriigid on siis dokumente teatud eesmärgiga edastanud ja no, neil on siis nii-öelda copyright nende dokumentide suhtes ja artiklis äh, kaks üheksa äh, kuus on äh, seda ka mainitud. ja lõpuks alustasin Shakespeare'i Stanzo Pansaga ja lõpetaksin parafraseerides kuningas Leary lõpuosa, kus on saanud võimu kuritarvitusi ja valitsejate omavahelisi võitlusi ja lõpuks siis öeldakse, et äh, see äh, halb, mida inimene teeb, äh, elab edasi, aga hea see nõnda ei juhtu, nii et äh, loodetavasti me saame tagada seda, et äh, meie siin, meiega siin nõnda ei juhtuks. Äh, ma tahaksin siinkohal vabandada, et koosolek üle aja läheb, vabandust, härra Žerodepree, aga ma leian, et see arutelu oli tõesti väga mm, tundlik, me peaksime seda arutelu analüüsima ja tegema omad järeldused. ma annan sõna nüüd järgmisele eesistujale, härra Depreele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 mis on seotud äh, sellega, et meie eelmine arutelu oli äärmiselt paeluv. Läheme niisiis viimase istungi juurde. ja ma ütleksin, et see on jätkuks ning täienduseks arutelule, mis just praegu lõppes, sest äh, avalikkuse ligipääs dokumentidele on üks aspektidest kuid nüüd meid huvitab otsuseprotsessi läbipaistvus Euroopa Liidus. ma arvan, et ähm, selles valdkonnas oli ähm, asjakohane pöörduda teatud riikide esindajate poole, selliste riikide, äh, millel on maine mille kohaselt nad on ellu rakendanud põhimõtteid, ähm, kus peetakse kinni kodanike õigustest ja otsuseprotsessi läbipaistvusnõudest. läbipaistvus on tähtis nõue mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonide jaoks, vaid ka meie liikmesriikide jaoks, kui me tahame tugevdada oma kõikide institutsioonide demokraat-, demokraatlikku legitiimsust. institutsioonid ja liikmesriigid kindlasti peaksid ähm, huvi tundma meie arutelude vastu. kõigepealt ma annan sõna äh, proua just Rootsi kuningriigi justiitsminister Beatrice Askile. Beatrice, teil on sõna. suur tänu lugupeetud Euroopa Parlamendi, lugupeetud parlamendide liikmed, daamid ja härrad, alustuseks ma ütleksin, et minu jaoks on suur au olla täna siia kutsutud ja kuulata arutelu, mis on toimunud ka juba varasemal seminaril. ma olen seisukohal, et läbipaistvus ja ligipääs dokumentidele on esmatähtsad äh, koostisosad kaasaegses demokraatias, nad võimaldavad kodanikel kontrollida haldussüsteemi see edendab administratsiooni tõhusust ning hoiab ära korruptsiooni ning kokkuvõttes annab see suurema legitiimsuse kogu haldussüsteemile. kõigepealt ma tahaksin rääkida parimate tavade küsimusest liikmesriikides ja antud juhul Rootsis ligipääs avalikele dokumentidele on Rootsi põhiseaduse ja administratsiooni nurgakivi, see on olnud nii juba alates kaheksateistkümnendast sajandist. justiitsministrina vastutan mina riigiõiguse eest ning samuti teiste õigusaktide eest, mis puudutavad ligipääsu dokumentidele ning sellest ma ka alustaksin. keskendun tähtsamatele põhimõtetele, mida on eriti huvitav vaadelda praegu, kus vaadatakse läbi ligipääsu Euroopa Liidu dokumentidele. Rootsi põhiseadus annab kodanikele õiguse pääseda ligi kõikidele dokumentidele, mis koostatakse või saadakse igasuguse ametiasutuse poolt. ükski ametiasus, asutus ei ole erandiks, see on meedianeutraalne ning igasugused füüsilised äh, meediakandjad, meediad on kaetud. see tähendab, et kogu info on ligipääsetav põhiseaduses on nimekiri avalikest ja erahuvidest, mida tuleb kaitsta ning seda rakendatakse läbi salastatuse seaduse, mis on vägagi üksikasjaline. siin on puudutatud salajast informatsiooni ja antud, sellisel juhul on info andmine keelatud ning äh, iga otsuse iga otsus langetatakse juhtumipõhiselt erandite tegemise vallas. meil on reeglid, mis puudutavad igasugust kogu informatsiooni sõltumatult äh, infokandjast või vahendist. põhiseadus kaitseb teavet ning äh, kodanikud, kodanike jaoks on põhilised äh, põhimõtted väga kergesti mõistetavad. administratsioon on harjunud neid õigusakte ka rakendama ning väga-väga harva esineb üldse kaebusi äh, selle kohta, et neil olevat liiga palju tööd või et liiga raske on õigusakte mõista. Euroopa Liidu süsteem on mõneti sarnane Rootsi süsteemiga. hetkel kõik Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumendid on ligipääsetavad, kui ei rakendata Eh, erandit, mis kaitseb informatsiooni. peamine erinevus Rootsi ja Euroopa Liidu süsteemi vahel on see, et ainult kolm institutsiooni ja mitte kõik ei rakenda dokumentide ligipääsetavuse eeskirju. kogemused näitavad, et üldised eeskirjad, mis katavad kõiki dokumente kõikide ametiastustuste osas, millega kaasnevad ka erandid, annavad kodanikule võimalikult laia ligipääsu sellised eeskirjad tagavad tasakaalu põhihuvide nagu läbipaistvus ja tundliku informatsiooni kaitse või põhiseaduslik õigus dokum-, ligipääsuks dokumentidele, mis on olnud olemas juba kakssada aastat. Euroopa Liidus on see olemas aastast kaks tuhat üks. ühenduse õigusaktid toimivad minu arvates sama hästi kui meie siseriiklikud seadused, seepärast tekib mul küsimus, kas tõesti on vajadust midagi muuta nii ruttu, nii varsti pärast määruse vastuvõtmist. ma kuulasin arutelu eelmisel, eelmises voorus väga suure huviga. komisjoni ettepanek määruse kohta, ma ei pea seda vist üle kordama, kuid tekitab küsimusi. isegi Rootsi, Rootsi kontekstis kõigepealt äh, dokumendi defineerimise kriteeriumid. ma ei ole kuulnud ühestki praktilisest probleemist äh, teadmaks, mis on dokument. ma ei ole kuulnud üht, arutelusid sellel teemal, et definitsioon oleks liiga ähmane selleks, et võiks seda kasutada. mis puudutab äh, ettepanekut teatud kategooriad, dokumentide kategooriad välja jätta Äh, nii palju kui mina tean, on meil erandid juba olemas, käimas, olemas ka käimasolevate juurdluste tarbeks. ning mulle tundub, et äh, et siin ei olegi enam vajalik midagi muuta, kuid ma tean, et seda siin just arutati. oht seisneb selles, et äh, see, mis toimub praegu Euroopa Liidu süsteemi puhul, jätab mulje, et me ei suurenda läbipaistvust. ja tekib oht, et mõju on vastupidine. ning kodanikel oleks palju raskem mõista seda tüüpi seadusi mõistkem, et just inimesed on need, kes reegleid rakendavad ja teavet äh, vajavad Äh, juristid ja firmad, kõige selle taga on inimesed. sest tegelikult on kõige taga ju kodanikud ja kõigi päringute taga kodanikud. kui me valime suuna, kus me astume sammu tagasi siis me oleme libedal teel. Rootsis me liigume vastassuunas, olla, üritame olla veelgi avatumad. lisaks läbipaistvuse määrusele on meil ka selge sõnastuse alal toimuv töö, inimesed peavad mõistma seda, mida on kirjutatud õigusaktides ja dokumentides. see ei ole sugugi lihtne, nagu te ilmselt isegi teate mõnikord on isegi Euroopa Liidu dokumente väga raske lugeda. me töötame seega mitte ainult õigusaktide läbipaistvuse, vaid ka mõistetava keelekasutuse kallal. ja Rootsi eesistuja kavaldab väga huvitavat seminari sellel teemal. selle, see on väga oluline aspekt selleks, et inimesed saaksid rohkem informatsiooni selle kohta, mis toimub. et nad võiksid kasutada oma põhiõigusi hetkel tuleb tegeleda ka sisulisemate küsimustega nagu legitiimsus, nagu ma ka alguses mainisin. meie poliitikute jaoks on, on ilmselge, et süsteemi usaldusväärsus on tähtis. paljud inimesed näevad Euroopa Liitu kui salaklubi. võib-olla ei ole just viisakas seda siinpool välja öelda siin Euroopa Parlamendis, aga me teame, et Euroopa tänavatel on palju inimesi, kes leiavad, et on raske saada informatsiooni ja need, nad tunnevad, et neid ei ole kaasatud käimasolevasse töösse. kas me tõesti saame endale seda lubada, et meie kodanikud, kes on aktiivsed osalejad demokraatias, ei, et nende jaoks ei ole olemas suuremat avatust. ma peaksin ma pidin küll rääkima liikmesriikidest, nii et tagasi tulles Rootsi juurde, peaksin puudutama veel ühte väga olulist küsimust, ähm, mis on registreerimine. Rootsi seadustes kõik koostatud dokumendid või äh, ametiasutuse poolt saadud dokumendid vajavad registreerimist. on võimalik äh, registrid läbi vaadata ja kodanikul on õigus seda teha ja nõuda, pärida ka aru. on lihtsam otsida informatsiooni, kui igaüks saab ise seda registrites teha. see on avatud kõikidele Rootsis. praktikas on kindlasti võimalus ka Rootsi registrite toimimist parandada nii administratsioon kui kodanikud vaevad kõigepealt õigusakte ning siin on tähtis muidugi koolitamine. selleks, et Euroopa Liidul oleksid, ma loodan, et Euroopa Liidus saavad olema ühised registrid lähitulevikus. registrite kasutus on valdkond, kus sageli otsivad huvit, nende jaoks huvipakkuvat infot üksikisikud lugupeetud parlamentide liikmed, daamid ja härrad, ma tänan teid võimaluse eest teie ees kõne, kõneleda. Um, merci beaucoup, madame euh, le ministre. suur tänu, proua minister, selle huvitava sõnavõtu eest ja ma näen kohe, mida see tähendab Euroopa Parlamendi jaoks. vähemalt mis puudutab selget sõnakasutust. ma arvan, et see on üks valdkond, kus on meil veel vaja teha teatud jõupingutusi järgmise ametiaja jooksul, kaasa arvatud reg-, registrid, mille vallas samuti on vaja jõupingutusi. annan aga nüüd järgnevalt sõna Soome parlamendi riigiõiguskomisjoni esimehele, minu kõrval ist-, istuvale Kimmo Sasile. tänan, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. esinejalt kadus mikrofon lugupeetud daamid ja härrad, ma olen tänulik selle võimaluse eest, et ma saan rääkida läbipaistvusest ja avatusest Soomis, Soomes. mul on hea meel, et Soome on toonud siin, toodud siin näiteks koos Rootsiga kui üks kõige läbipaistvamalt meelestatud liikmesriike kui Soome oli eesistuja, siis läbipaistvus oli üks äh, oluline osa meie eesistumisaja programmist ning kahe tuhande esimesel aastal Rootsi eesistumise ajal võeti vastu ka see mainitud määrus. mul on hea meel äh, rääkida siin pärast äh, Rootsi justiitsministrit. läbipaistvus ja avatus on olnud Soome ja Rootsi äh, avalikkuse administratsiooni nurgakivideks äh, alates aastast tuhat seitsesada kuuskümmend kuus, kui võeti vastu infovabaduse seadus. Anders Judenius, Soome kirikuõpetaja ja Rootsi parlamendi liige on selle seaduse koostaja ja kakssada viiskümmend aastat hiljem võime seda seadust tsiteerida järgmiselt olles kaalunud, kuivõrd kasulik on avalikkuse jaoks seaduslik vabadus äh, kirjutada ja pääseda piiramatult äh, ligi äh, teabele võime me öelda, et see mõjub harivalt, see aitab kaasa ka seaduse arengule ning pakub ähm, juurdepääsu kodanikele ja kaasatust äh, valitsussüsteemi. siin toodi välja eriti just ähm, juurdepääs arhiividele ja kodanikele anti võimalus saada koopiat äh, dokumentidest. ja kui mõni ametnik keeldus seda juurdepääsu andmas, siis ta vallandati, ma ei ütle, et seda peaks Euroopa Liidus kohe tegema, aga tol ajal oli see seadusandlus niimoodi suhteliselt tõhus. lugupeetud daamid ja härrad, äh, sarnaselt Rootsiga meil on äh, samasugused äh, süsteemid, mille põhiideeks on avatus, siin on tegemist nii-öelda Põhjamaade mudeliga, me pakume üksikisikutele ja teistele osapooltele võimalust jälgida avaliku võimu teostamist ja avalike vahendite kasutamist, niimoodi saavad kodanikud kujundada oma arvamuse ja osaleda avalikes debattides põhimõttelisemal tasemel see tugevdab otsuste tegemise protsessi legitiimsust ja suurendab usaldusväärsust ametkondadesse. Rootsis on see areng olnud ähm, eriti tähelepanuväärne ja see kajastub ka ajaloolises stabiilsuses Rootsis on tagatud põhiseadusega juurdepääs dokumentidele, see on põhiõigus kõik äh, riiklike ametkondade dokumendid on avalikud, kui just äh, seda ähm, avatust ei piirata tungival põhjusel. selle seadusega sätestatakse avatuse põhimõte, mis põhineb arusaamal, et äh, juurdepääs on reegel ja konfidentsiaalsus on erand ja erandiks peab olema selge õiguslik alus. põhiseadusõiguse komisjon on äh, toonitanud oma seisukohtadest, et äh, avatuse piiranguid tuleb tõlgendada kitsalt, näiteks äh, isegi kui on tegemist autoriõigusega, mis kehtib osaliselt dokumentide kohta, siis äh, tuleb ülemäärast äh, salastatust ja piiratust vältida. praegu nüüd äh, on meil ka valitsuse tegevuse avatuse seadus, äh, mis veelgi tugevdab avatuse põhimõtet, see seadus jõustus tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, selle seadusega on kaasatud kõik ametkondade dokumendid, kaasa arvatud kohalike omavalitsuste dokumendid see puudutab äh, ka erasektorit, äh, kui ta täidab ähm, avalikke ülesandeid. dokumendi definitsioon äh, hõlmab kõikvõimalikke sõnavõtte ja ka sõnumeid ja nii-öelda ebadokumentide nimekiri on väga lühike ja detailne isegi ettevalmistavad dokumendid on kaetud dokumentide definitsiooniga, välja arvatud äh, siis, kui äh, selle küsimuse arutelu ei ole veel lõpule jõudnud. avalikud ametkonnad peavad ka edendama infole juurdepääsu, see puudutab äh, infohaldust ja heade praktikate tutvustamist. väga oluline on pakkuda juurdepääsu äh, seadusloome eelnõude kohta ja ka veel lahtistes küsimustes, äh, kui need on äh, üldsuse huvides. piirangud on pandud paika lähtuvalt äh, avatuse põhimõttest, nii et äh, konfidentsiaalsed on ainult need dokumendid, mille puhul muidu ei saa siin juhitakse tähelepanu näiteks tungivatele nõudmistele, mis äh, tulenevad äh, majanduslikest aspektidest või äh, rahvusvahelistest kohustustest, mis riigil on. igal juhul tuleb kõik piirangud läbi vaadata ükshaaval juhtumi kaupa ja ainult siis see kehtida konfidentsiaalsus, kui avalikustamine oleks kahjulik. nii et äh, väga vähesed dokumendid äh, lõppkokkuvõttes on äh, täielikult konfidentsiaalsed. tahaksin tuua mõned näited ka Soome avatuse põhimõtte kohta. tsiviilteenistujate reisikulud on äh, avalikud, parlamendiliikmete reisikulud samuti on avalikud, need äh, avalikustatakse internetileheküljel. näiteks äh, ka siis, kui ministrid esivad, peab kõik olema läbipaistev. ja kui Soomes kasutatakse ametiautosid, siis äh, autojuhid peavad tegema märkmeid selle kohta, kus nad sõidavad, nii et äh, kodanikud saavad täpselt vaadata, kui palju ja mil määral kasutatakse ametiautosid. nüüd äh, on meil olnud äh, ka mõningaid juhtumeid, kus tsiviilteenistus on öelnud, et äh, mõned märkmed, mida ta on teinud, on nii-öelda nagu eramärkmed, aga lõpuks on siiski jõutud järeldusele, et ka need peavad olema avalikud. Soomes on äh, avalikustatud ka avalikud äh, toetused ehk riigi abi talunikele ja ma tahaksin nüüd öelda, et komisjoni praegune ettepanek äh, väärib kriitikat. kõige alarmeerivamaks on äh, meie arvates see, et suur hulk dokumente jääb välja määruse kohaldamisalast ja seda tendentsi võib märgata mitmetes muudatusettepanekutest. ja põhimõtteliselt äh, paistab olukord olevat selline, et arvatakse, et kui ähm, vähem dokumente on kohaldamise alas, siis on vähem äh, bürokraatlikku koormat, aga lõppkokkuvõttes tulemus ei ole ikkagi hea. kui me tagame kodanikele põhiõigused, siis selle eest tuleb ka teatud hinda maksta ja see hind siinkohal ähm, kajastub siis võimalikult paljude dokumentide avalikustamises, see tõstab äh, usaldusväärsust äh, seadusloome protsessi. ma tahaksin siinkohal äh, lõpetuseks äh, juhtida tähelepanu administratiivkultuurile kui äh, sellisele. kui on hea seadus, siis see tingimata ei rakendu hästi praktikas ja ma kardan, et komisjoni ettepanek äh, ei ole piisavalt läbipaistev ja avatud, see on selles suhtes natukene ebakindel ja mul on kahtlusi kogu äh, üldises administratiivkultuuris, suur tänu. suur tänu, äh, Kimmo Sasi. näha on, et me oleme oma kõnelejaid äh, hästi valinud tundub tõepoolest, et äh, nende, äh, nemad on teinud, nemad on teistest tunduvalt äh, eespool selles valdkonnas. mul on viis sõnasoovijat. nii et kolm minutit on igale kõnelejale ette nähtud. kõigepealt Hispaania senati kolleeg Arkadia Dias de Hero, palun, teil on sõna. tänan, ma äh, rääkisin just oma Itaalia kolleegiga. Äh, me äh, koht-, olime koos härra Sasiga Euroopa Nõukogu ühel kohtumisel ja mm, kohtusime seal ka vene äh, kolleegidega ja teeksin oma äh, järjekordse märkuse. ka siin me äh, mm, räägime siin kõikidest headest asjadest, mis me oleme teinud, küll me oleme tublid ja selles osas me oleme kõik ühel nõul, aga mulle tundub, et on küllaltki suur vahe selle vahel, mida me ise räägime ja selle vahel, mis tegelikus elus toimub. ja võib-olla see vahe on tingitud sellisest kangelaslikkusest äh, mis peab olema kodanikul, et siis ligi pääseda teatud teabele, siis äh, liikudes ühest äh, kohast teise, teda saadetakse teisest kohast kolmandasse ja nii edasi. praegu on aasta kaks tuhat üheksa, meie lähenemine on proaktiivne ja me soovime ka äh, osutada vastavat teenet oma kaaskodanikele, sellest ma rääkisin ka oma kolleegiga just äsja, aga eh, läbipaistvuse osas on just nimelt esmatähtis ligipääs teabele ja mm, kodanik ei pea olema kangelane, et lõpuks selle infoni jõuda. miks on meil int-, interneti olemasolul juures siiski niisugune olukord, et inimest saadetakse ühest kohast teise ja teisest kolmandasse, et ta siis mingi paberi sealt lõpuks kätte saaks. miks ta siis ei saaks reaalajas interneti kaudu vastavat infot kätte? miks ta peab äh, ametiasutuste äh, uksi kulutama. kõik see info võiks ju olla kättesaadav internetis. ja kodanik peab tõepoolest näitama üles kangelaslikkust. miks inimesed äh, peavad äh, füüsiliselt kohale tulema, et mingit dokumenti näha? nii et missugune missugused on teie kogemused selles valdkonnas ja kuidas äh, on teil tagatud see, et kodanik äh, saaks äh, infole ligi, ilma et ta peaks üles näitama niisugust kangelaslikkust? kolm minutit, väga hea, nüüd annan sõna Thierry Polanskile Tšehhi saadikute käest. palun, teil on sõna. tänan. suur tänu võimaluse eest siin kõneleda. eelmised päevakorrapunktid ja ka see praegune küsimus on seoses läbipaistvuse ja suurema nähtavusega ja komisjoni kahe tuhande kuuenda aasta vastav initsiatiiv lähtub ka sellest, aga ähm, mina vaatasin teatud statistilisi andmeid ja tahtsin neid teiega jagada äh, Ehm, meil on kuskil kaks tuhat viissada ehm, lobiasutust ja kuskil viisteist tuhat ehm, lobitöötajat. ja, ja kuskil neli tuhat kolmsada neist on siis registreeritud, ehk siis nende üle on meil teatav kontroll. me usume kõik, et lobitöö võib olla kasulik võib äh, lisada äh, teatavat äh, infot, tehnilisi üksikasju ja laiemat perspektiivi õigusloomealastele ettepanekutele, aga sellest statistikast on siiski näha, et tegelikult enamik enamus sellest lobitegevusest toimub äh, väljaspool igasugust meie kontrolli. aga mm, lobitööd defineeritakse järgmiselt. see on tegevus, mille eesmärgiks on äh, mõjutada Euroopa Liidu asutustes otsustamisprotsessi. ehk siis need äh, tegevused on äärmiselt olulised seega peaks Euroopa Parlamendil ja ka rahvusparlamentidel, poliitikutel olema võimalus ähm, piirata nendepoolseid äh, rünnakuid. kuna vastasel korral äh, satume me äh, nende ülekaaluka mõju alla. seega, kas me ei peaks ka läbi vaatama Äh, tekste, mis puudutavad äh, lobitööd ehk ja siis äh, tegema neile kohustuslikuks enese registreerimise ja seega saab selgeks, mis selles lobitöös on seaduslik ja mis on ebaseaduslik. ja registreeritud organisatsioonid peavad ka eelnevalt määratletud reeglitest kinni pidama ja siis oleks ka nende finantseerimine äh, pisut selgem. tänan, härra Franski. Te, äh, see oli tõesti oluline teema. nüüd äh, on sõna härra Andres Kalasovskil Poola parlamendist, palun. tänan. kõigepealt ütleksin, et äh, Põhjamaades peab olema midagi erilist. siin äh, räägiti siis kahe äh, Skandinaavia riigi näitest seoses läbipaistvusega õigusloomealases töös, nii et sooviksin neid enda omalt poolt õnnitleda. Poolas ollakse veendunud, et äh, ametlikud äh, dokumendid äh, internetis näiteks ei ole täielikud. seega on parem pöörduda mm, inimese poole, kes koha peal töötab, et temalt siis midagi konkreetset välja pressida. ja see on kommunistliku, kommunismi aja pärand kus siis pea, pidi äh, pöörduma isiklikult kellegi äh, poole. aga asjad peavad muutuma, kuid paraku toimub see kõik liiga aeglaselt. aga ma ei saa ka öelda, et äh, inimesed alati olukorda valesti hindavad. on küll dokumente, mida saab internetis vaadata, aga kodanikud tahavad sageli ka midagi muud lisaks nendele. on ka selliseid negatiivseid näiteid Poolas, näiteks meil on Rahvusliku Mälu Instituut, mis kogub arhiivimaterjale ja ennekõike siis ähm, Poola äh, salateenistuse äh, vanu dokumente ja sageli on juhtunud, et sealt infot lekib ja ajakirjanikud käsitlevad äh, seda nii, nagu soovivad. ja kui midagi niisugust kellegagi juhtub, siis äh, inimene ei saa äh, üldse mõjutada viisi, kuidas seda infot edasi käsitletakse nii et äh, peab olema äh, salastatud infot ja avalikku infot, aga ei tohiks olla niisuguseid kodanike rühmi, kellel on äh, kergem või raskem ligipääs infole, see peab olema kõigi puhul võrdne. tänan, härra Kalasovski. nüüd annan sõna Itaalia senati kolleegile Giacomo Santinile, palun. Grazie, president Molto opportuno allargare il discorso fatto riferito soprattutto alle istituzioni. suur tänu teie panuse eest äh, sellesse arutelusse. ja äh, kodanike soovid lähtuvad just nimelt ju äh, kohapealsetest nõudmistest. ja väga oluline on siin just seaduste väljatöötamise äh, protsessis äh, osalemine. kodanikel peab olema ligipääs äh, dokumentidele, mis siis puudutab, puudutavad seaduste väljatöötamist. Euroopas see nõnda toimub, meil on siis üheksakümne neljandast aastast regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee, kellel on vastav äh, pädevus. Itaalias äh, oleme me ka mõnes valdkonnas äh, küllaltki edumeelsed. üheksakümnendast aastast alates on meil seadusega ette nähtud teatavad meetmed, kuidas siis kodanikud saavad seadusloomealases protsessis osaleda ja kõik valitsuse, parlamendi, kodade, regioonide, kõikide nende asutuste ametlikud dokumendid on kodanikele kättesaadavad, seal on väga vähesed erandid küll, mis siis tulenevad äh, avaliku julgeoleku või äh, andmekaitse nõuetest. Itaalias äh, kasutatakse ka väga palju Äh, infotehnoloogiat, kõik äh, äh, valitsuse istungid on internetis üle kantud. Need kantakse üle ka raadios ja teles ja pool tundi pärast istungi lõppu on ka kokkuvõte internetis kättesaadav. ja neid näiteid on päris palju eesmärgiks on loomulikult lihtsustada suhteid, kergendada suhteid äh, oma äh, kodanikega. ja ka meie jaoks on, meie jaoks on see äärmiselt äh, tähtis, kodanikud, selle tulemuseks on see, et kodanikud on rohkem rahul ja teiseks on ka rohkem, on ka vähem kaebusi ja siinkohal peaks meenutama vastutuse põhimõtet. kaebus ei ole iseenesest, on äh, kodaniku äh, õigus, et siis äh, kompenseerida kahju, mis talle on tehtud ja seega peab ametiasutus talle infot jagama. ja kokkuvõttes kodanik saab ja soovib eh, täielikult eh, nendes protsessides osaleda, see on, on tagatud ja eh, tagatakse ka seadustest kinnipidamine kõikidel tasanditel. tänan, esimehel on mikrofon välja lülitatud sõna saab Tšehhi Vabariigi esindaja. <coughs> Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych ráda kratičce přispěla taky. Austatud eh, härra esimees, lugupeetud eh, daamid ja härrad, tahaksin anda oma lühida panuse sellesse arutelusse, mis puudutab Euroopa seadusloome protsessi läbipaistvust, räägin siin Tšehhi Vabariigi Senati nimel. me hoiame silma peal Euroopa Liidu äh, tegevusel äh, läbipaistvuse ja parimate tavade osas. senat on läbi vaadanud uued sätted äh, Lissaboni lepingus, mis suurendavad läbipaistvust ja kodanike kaasatust Euroopa Liidu aruteludesse tahaksin teile rääkida algatusest, mis esitati Tšehhi parlamendi põhiseaduslikule komisjonile, mille esinaine ma olen, see puudutab kodanike paremat kaasatust seadusloome protsessi. ja siin räägitakse teatud äh, kollektiivsest algatusest. selline kodanike algatusõigus peaks olema võrdne teiste institutsioonide algatusõigusega konsultatsiooniprotsessi käigus. kindlasti peaks äh, olema sel juhul ka kohustus avalikustada kõik dokumendid, mis on koostatud ettevalmistavas faasis kahjuks äh, meie seadusandja seda ettepanekut ei toetanud, aga on ministeeriume, mis äh, avalikustavad äh, seaduseelnõu projektid, näiteks nii tehti karistusõiguse ja tööõiguse osas ning ministeerium sai siis ka kodanikelt umbes kümme tuhat kommentaari. selline osalemine peaks olema prioriteediks eh, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka riikide tasandil. suur tänu. ja nüüd järgmisena saab sõna Maurizio Turco Itaalia saadikute kõrvast tänan, härra esimees. nõukogu esindaja ütles, et dokumendid tuleks enne avalikustamist läbi vaadata, et ega avalikustamine endaga kahjulikke mõjusid kaasa ei too. ehk siis Euroopa kohtu otsus mis võeti vastu seal kolmeteistkümne kohtuniku poolt ükshäälselt ja mis puudutas ähm, nõukogu poolset avalikustamise puudust. seal oli täpsemalt äh, juttu siis seadusloome äh, protsessist ja äh, parlamendi liikmete poolset erinevatest äh, taotlustest seal räägiti, ma ise ka tegin selle taotluse. ja ma tahaksin kõige sellega seoses öelda nüüd, et ma väga kõrgelt hindan Rootsi tööd eesistujamaana selle kohtuistungi ajal võideldi selle vastu, et ähm, nõukogu ei tegutseks mingisuguse äh, salarühmitusena ja mida plaanib äh, Rootsi nüüd oma eelseisval eesistumise all selles küsimuses teha, tänan? suur tänu, Mauritio! olengi ammendanud kõnelejate nimekirja, kui keegi veel just sõna ei soovinud, keda me tähele ei pannud. ei ole selliseid nii et ma oletan, see kõik said sõna, kes soovisid ja nüüd ma annan sõna vastuseks. vastupidises järjekorras kõigepealt härra Kimmo Sasile ja seejärel proua Askile. suur tänu, härra esimees. mis puudutab äh, teabe levitamist internetis ma leian, et on väga tähtis, et ametivõimud tegeleksid, paneksid võimalikult palju teavet internetti, et ligipääs oleks võimalikult lihtne, kuid ei ole mõtet panna kogu informatsiooni internetti. näiteks kviitungid ähm, esinduskulude kohta, ministri kohta näiteks, see on tohutu infohulk. ja väga raske siis on sealt leida olulist informatsiooni sellest hulgast peab olema mingisugune mõistlikkuse test, mis on vajalik, mis on taotletud informatsioon, mis on tähtis informatsioon, see tuleb panna internetti, kuid kui keegi minister käitub äh, viisil, mis põhjustab arutelusid, siis peab olema võimalus minna ministeeriumi ja öelda, me tahame näha selle isiku kviitungeid. et äh, oleks näha, kas äh, tema käitumine on mingil määral olnud naudi-, taunitav. ligipääs on vajalik, kuid interneti kasutamisel tuleb interneti panna kõige olulisem informatsioon ja nii, et inimesed sellega üles leiavad. sest läbipaistmatus tekib siis ka, kui interneti kasutamine on liiga keeruline. tavaline kodanik, kui ta kasutab internetti, peab omama lihtsaid süsteeme, läbi mille ta saab leida näiteks kui ta ei, vajalikku infot, kui ta isegi ei tea kõiki juriidilisi mõisteid näiteks. see peab olema nii lihtne kui võimalik. mis puudutab lobitegevust reguleerivaid eeskirju, see ei ole just päris minu eriala, kuid ma arvan, et siin on oluline see, et on samuti selged reeglid, et reeglid ei ole probleemiks kommunikatsiooni jaoks. ma arvan, et ka läbipaistvus on samuti mõistlik viis asjadega tegelemiseks. kui inimeste avalikkus peab saama otsustada, kas Euroopa Parlamendi liige, muu parlamendi liige on olnud näiteks kontaktis selle või teise lobitöötajaga, kas ta on äh, käinud temaga lõunal, kas ta on saanud võib-olla väga palju informatsiooni ja kas see võib-olla on mõjutanud tema seisukohta. ma arvan, et see on üsnagi oluline. mis puudutab infoleket, kui teil on lekkinud teavet, siis te saate seda kasutada poliitilise relvana, kui seda infot ei ole mitte kellelgi teisel. läbipaistvus takistab seda, läbipaistvuse mõte seisneb selles, et kõikidel on ligipääs informatsioonile, kõikidel on samad teadmised ja kõik on võrdsed. ja arutelu on võimalik ilma, et keegi kasutaks ära oma positsiooni, mis on parem teistest lihtsalt sellepärast, et tal on teave. kui leke, kui selline asi on võimalik, siis süsteem ei toimi piisavalt ja puudub läbipaistvus. üheksakümnendate aastateni veel Euroopa Liit toimis päris sellisel viisil. kui sooviti asju kuidagi mõjutada Euroopa Liidus, siis lekitati infot ajalehtedesse ja see oli viis, kuidas siis nende eest, nendest rääkida. selle asemel peaks olema tasakaalustatud arutelu kõikide osapoolte vahel, mis annaks ka hea lõpptulemuse mis puudutab rahvusriikide seisukohti ning nende äh, avalikustamist enne nõukogu kohtumisi. see on nüüd minu isiklik arvamus, kuid ma arvan, et peaks olema pisut ettevaatlik. kui ma olin ise minister, siis äh, meilt taheti teatud paindlikkust parlamendi poolt. ja kui me näeme, kuidas arvamuskomiteedes Coreperis enne ministrite nõukogu kohtumist kujuneb ja muutub, siis peab olema ju võimalus seda paindlikkust ära kasutada ja oma seisukohta näiteks muuta. kui aga seisukohad tehakse juba ette teatavaks, siis on palju raskem olla paindlik. ja see moodus ja muudab otsustamise keerukamaks. alati on muidugi parem, kui seisukohad ava-, muudetakse avalikuks ja kõigile on need teada. nii et parlament näiteks teab, milline on Soome seisukoht ja kui on oluline teema, siis on tähtis, et ka riigis toimuks arutelu sellel teemal. ja siis on erinevaid arvamusi ja valitsus üritab mingisugust sünteesi sellest arutelust teha ja arvesse võtta kõiki seisukohti. kuid kui otsustusi tuleb langetada kahekümne seitsme liikmesriigiga, siis on vajalik teatud paindlikkus. ja selles mõttes ma tahaksin siiski jääda selle juurde, et arvamused, et liikmesriigid ei peaks oma seisukohti enne ministrite nõukogut avaldama, kuid pärast tuleks kõik avalikustada. kui tulemus on saavutatud, siis me teame, kuidas see kõik alguse sai ja kuidas see kulges ja siis on see mõttekas. siis on võimalik uurida poliitilist protsessi, seda, kuidas näiteks minu riik käitus selles protsessis ja kodanikud saavad meid kritiseerida. aga kodanikel peab sellisel juhul olema õigus selle protsessi kohta oma sõna öelda. Euh, merci beaucoup, je passe maintenant euh, la parole à suur tänu, nüüd ma annan sõna Rootsi kuningriigi justiitsministrile. suur tänu, ma ei hakka üle kordama kõike, mida härra Sasi ütles, mul on täpselt samasugune arvamus põhilises osas. Hispaania sõber siin küsis, mida teha internetiga, kuidas kasutada internet, kuidas kasutame seda Rootsis. enamuses riikides kasutatakse informatsiooni andmiseks äh, internetti. teisalt ei saa informatsioon olla täielik ja siis äh, ametiasutus valib, millist informatsiooni ta annab, kuid see ei lahenda probleemi, milleks on vajadus teabe järele. meil on olnud e-administratsiooni alal mitmeid projekte äh, selleks, et järjest rohkem infot võiks leida internetist me ootame nende tulemusi, me võime loomulikult kodanikele anda dokumente, saata neid emailiga, kuid probleem on selles, et paljud dokumendid ei ole arvutites, nad ei ole elektroonilisel kujul. me ei saa seda täielikult seepärast täna veel kasutada. esimene, millele tuleb mõelda, on kõigepealt registrile internetis et äh, kodanikud üldse teaksid, mis on internetis olemas, siis neil on ka lihtsam ligi pääseda äh, sellele informatsioonile, mis on olemas. küsimus on siin nägemuses. Poola esindaja kõneles lobitöötajatest ja probleemidest Euroopa Liidus muidugi me peame selle küsimusega tegelema, kuid teisest küljest läbipaistvus on üks asi, see puudutab kodanikuõigust teabele, lobitöötajate probleem on, probleem, millega tuleb tegeleda teisel viisil, ei saa kasutada vale vahendit selleks, mis oli mõeldud teise asjaga tegelemiseks. Neid kahte asja ei saa omavahel segi ajada. ebaausat lobitegevust ei saa lõpetada sellega, et suletakse ust tavakodaniku ees ja nii see just läheks, kui me kasutaksime neid eeskirju lobitöötajate pidurdamiseks. lekete osas on mul samasugune seisukoht nagu Soome, nagu minu Soome kolleegil. ja lõpetuseks. mida me kavatseme Rootsi eesistumisaja, eesistumisaja ajal Äh, lisaks olemasolevatele probleemidele. jah, on tõsi, et äh, äh, poliitikud ei julge kõneleda, kui nad, kui nad teavad, et nende avaldus järgmisel päeval meedias avaldatakse. Nad kõnelevad ainult siis, kui nende seisukoht on väga selge. me töötame Haagi järgse programmi kallal ja töötame siin pikaajaliste küsimuste kallal, nagu avatus, läbipaistvus, selge keelekasutus. me nüüd ootame ära komisjoni aruande maikuus ja Rootsi eesistumise ajal me töötame selle programmi kallal edasi. siin ei ole väga liht-, siin ei ole kuigi lihtne eeskirju paika panna, kuid meie esimene ülesanne, ma arvan, on töötada koos komisjoniga ja nende läbipaistvusaruandega. mulle tundub, et me võiksime siin ikkagi pisut paremat saavutada. suur tänu, proua minister. ja nii nagu ette nähtud, annan ma nüüd sõna lõppsõnaks Euroopa Ombudsmanile, härra Nikiforos ja Mandurosele. tema on see, kes saab kodanike kaebused ja tal on äh, soliidne kogemus kodanike frustratsiooni äh, osas äh,, mis seostub Euroopa institutsioonidega. küsimus on järgmine. millist inspiratsiooni saavad Euroopa Liidu institutsioonid liikmesriikide parimatest tavadest läbipaistvuse ja hea valitsemistava alal? ma arvan, et härra, härra ombudsman on, on selles kontekstis ka huviga kuulanud meie eelnevaid kõnelejaid. ma annan teile sõna. suur tänu, esimees, mul on väga hea meel teile täna kõneleda ja mm, räägiksin vähem äh, siin frustratsioonist ja rohkem läbipaistvusest ja heast valitsemistavast. räägin inglise keeles, kuna valmistasin kõne ette inglise keeles. enne kui ma oma kõne juurde lähen, sooviksin teha kaks kommentaari. esiteks tänada äh, proua Aski ja härra Saasip nende äh, väga huvitavate sõnavõttude eest. ja äh, kõik need küsimused annavad ka minule mõtlemisainet ja võimalust siis äh, oma ametis selle küsimusega edasi tegeleda, mitte siis ainult äh, ombudsmani ameti äh, suhtes, vaid ka Euroopa Liidu suhtes üldiselt. ka selge kõnepruuk on äärmiselt oluline siin kontekstis ja see kõik ei tule iseenesest see on lihtsalt üks vahend äh, eesmärgi saavutamiseks. kuidas me saame Euroopa Liitu äh, kodanikele lähemale viia? Äh, kuidas teha nõnda, et kodanikud usaldaksid Euroopa Liitu rohkem ja seda me kõik proovimegi teha ja ka minu kõnes tuleb sellest kõigest juttu ja äh, tahaksin siin ka tervitada Maritja Turgot, äh, kuna äh, Euroopa Kohtu vastav otsus oli paljuski teemärgiks meie kõigi jaoks. esimees lugupeetud Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajad, daamid ja härrad, tahaksin teid tänada, et kutsusite mind siia kõnelema teemal, millist inspiratsiooni saavad Euroopa Liidu institutsioonid liikmesriikide parimatest tavadest läbipaistvuse ja hea valitsemistava alal. demokraatias äh, äh, eeldavad läbipaistvuse ja valitsemistava kodanike täielikku äh, osalemist, seega läbipääsu, ligipääsu kõikidele äh, ametlikele äh, dokumentidele. läbipaistvuse äh, kaudu saavad kodanikud kontrollida avaliku võimu teostamist ja nendelt aru nõuda. läbipä-, läbipaistvus aitab neil ka muid äh, äh, poliitilisi õigusi äh, kasutada, näiteks sõnavabadust ja võimalust siis osaleda avalikus elus. ja eh, esiteks räägiksin õigusloomealasest tööst. kõik sellealane tegevus peab olema täiesti läbipaistev kõikjal. kahjuks Euroopa Liidus see veel nädal oktoobris kaks tuhat viis ma soovitasin, et nõukogu vaataks üle äh, oma äh, keeldumise äh, dokumentide avaldamise kohta. detsembris kaks tuhat kuus võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles ta toetas minu ettepanekut ja mõningaid edusamme on siiski tehtud, aga nõukogu siiski ei võta neid soovitusi täielikult kuulda Äh, kuivõrd liikmesriigid äh, läbipaistvust ei vaidlusta, siis äh, keskenduvad nad pigem sellele, mis eelneb seadusloomealasele tööle ja mitte selle, mis tuleb pärast. Euroopa Liidus on tehtud edusamme poliitika väljatöötamisel ja lobitöö valdkonnas ja seaduste rakendamisel pärast seda, kui nad on vastu võetud, näiteks äh, mõju-uuringud, äh, äh, poliitikaalased ettepanekud ja ka siis mõju-uuringute kokkuvõtted. ja ka lobitöö osas on tehtud olulisi edusamme, ehkki Äh, palju jääb veel äh, teha. Euroopa Liidus on lobitöö väga intensiivne ja Euroopa äh, tasandil läbipaistvuse teema reguleerimine aastat, alates siis aastast kaks tuhat üks rakendub ka Euroopa Liidu muudele asutustele. kuivõrd Euroopa, see on väga oht-, tähtis, kuivõrd on oluline, et Euroopa Liidul oleks äh, kohane poliitika ja toimivad seadused. vastasel korral ei, ei ole võimalik saavutada häid äh, tulemusi ja läbipaistvus äh, selles etapis on sama oluline kui ka seadusloome alases töös. ja see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu institutsioone Äh, just äh, liikmesriikide vastutus on siin äärmiselt äh, tähtis. Nemad peavad jälgima seda, kuidas Euroopa Liidu õigusakte rakendatakse kõikjal Euroopa riikides ja see toimub siis läbi teisese õiguse. meil on kakskümmend seitse õiguslikku raamistikku kõikides liikmesriikides peale kokku. ja see teeb olukorra veelgi keerulisemaks. ja on selge, et meil, kui meil ei ole eh, miinimumstandardeid eh, ligipääsu osas, siis see võib eh, tekitada probleeme Euroopa Liidu kodanikele. ja ka siseriiklik õigus võib pakkuda inspiratsiooni ja äh, kogemusi heade äh, tavade kohta selles vallas. Euroopa Liidu institutsioonidel ja liikmesriikidel äh, ei ole piisavat infovahetust hea valitsemistava alal. minu Äh, kolleegid Euroopa Ombudsmani võrgustikus aitasid mul äh, läbi viia võrdleva uuringu liikmesriikides, mis puudutas siis andmebaasides sisalduvale infole ligipääsu. ja see on äärmiselt äh, oluline, et antakse ligipääs sellele tohutule infohulgale ja ma usun, et äh, võiks olla äh, äh, kasulik, et see info, et infot vahetataks ka liikmesriikide vahel, omavahel ja äh, ma teen koostööd mitte ainult siis äh, riiklike ombudsmanidega, vaid ka äh, teiste asutustega, kes nende küsimustega tegelevad ja ma olen valmis tegema ka veelgi rohkem, et tagada paremat läbipaistvust ja paremat ligipääsu Euroopa Liidu dokumentidele. ja kokkuvõttes pean kahetsusega ütlema, et, et Euroopa Liitu tajutakse e, seni veel sellise kauge e, organisatsioonina. meil e, on seadused ja reeglid, meil peavad olema niisugused reeglid nii siin kui ka riikides koha peal, mis tagavad ligipääsu kõikidele dokumentidele, et inimesed saaksid, inimesed ja organisatsioonid saaksid neid kasutada. Need, kes tahavad, et seda ligipääsu piirataks, on siis sellised, kes, kes soovivad, et äh, avalikud tegevused jääksid nii-öelda saladuskatte alla, aga meie seisukoht on hoopis äh, teistsugune. me peame suutma luua niisuguse Euroopa, kus äh, äh, muudatused, mis teha, tehtakse äh, sellesse praegusesse määrusesse, kätkeksid endas parimat või paremat ligipääsu ja suuremat läbipaistvust. tänan, härra Diamandoras teie sõnade eest ja ma usun, et teiega on nõus kõik need, kes sellel arutelul täna osalesid. tänan ka Rootsi kuningriigi justiitsministrit ja Kimmo Sasin. ja nüüd palun ka teistel esimestel kokkuvõtete tegemiseks äh, siia tulla. ja äh, kõikidele äh, delegatsioonidele teadmiseks, et täna õhtupoolikul, kui on aega ja kui on huvi, siis libe komisjon kell kolm kuulab äh, Žilde Kerkovi ettekannet, kes on siis terrorismivastase võitluse koordinaator. me saame siis kuulda, missugused on Euroopa Liidu tasandil võetavad meetmed selles vallas, missugused on ohud ja kui teid see huvitab, siis olete teretulnud äh, meie komisjoni istungile kell kolm pressikonverents toimub äh, kohe pärast äh, selle istungi lõppemist siinsamas äh, ruumis. kes soovib osaleda, siis võite kohe siia jääda. nüüd, kuna oleme jõudnud kokkuvõtete tegemiseni, Äh, annan äh, sõna äh, kohale teisele esimehele, et nad siis teeksid kokkuvõtte meie tööst ja vastavalt meie viisakas reeglitele kõigepealt siis proua Gabriela Kalakova saab sõna esimesena palun. Děkuji, pane předsedo, za váš úvod a uh, za va- tänan, härra esimees. suur tänu, et mulle sõna andsite. kõigepealt sooviksin teid kõiki tänada eilse ja tänase arutelu eest oleme käsitlenud äh, palju teemasid äh, ja oleme tõstatanud mitmeid küsimusi. ma ei oskagi siin midagi eelistada konkreetselt või esile tõsta. teeksin kokkuvõtte aruteludest, eelkõige just, mis puudutab eilseid arutelusid. kõige tungivamaks küsimuseks on äh, siin direktiivi kolmkümmend kaheksa kaks tuhat neli rakendamine. kõikidel rahvusparlamentidel on olnud äh, raskusi seoses selle direktiivi rakendamisega äh, sooviksin tänada kõiki kõnelejaid, sellepärast et nad väljendasid valmidust sel teemal arutleda ja jõuda üksmeelele niivõrd kiiresti kui võimalik. me kõik saame aru, et kui me jõuaksime kokkuleppele, siis see oleks kasulik kõigile. ma usun, et me jõuame sellele eesmärgile nii et Euroopa Liit saaks toimida vastavalt sätestatud reeglitele. sooviksin teid äh, kõiki tänada tähelepanu eest nende kahe päeva jooksul ning äh, ootan järgmisi kohtumisi teiega tõsistel teemadel ning soovin teile head koduteed uh,. tänan, nüüd annan äh, sõna Hra hmm, Sevcikela. Pane předsedo, děkuji také za udělené slovo a dovolte mi, abych... Härra eh, esimees, suur tänu, et te mulle sõna andsite. sooviksin kommenteerida lühidalt eh, kolmandat eh, arutelude sessiooni. selles juhiti tähelepanu sellele, et on probleeme mis on äh, seotud äh, määruse ülevaatamisega, mis pakub äh, paremat juurdepääsu teabele. tehti ettepanek, et võiks sisse viia sanktsioonid, mida oleks võimalik kohaldada, kui keegi keeldub infot andmast. tekkis küsimus, kas ajakirjanikel peaks olema parem juurdepääs infole ning vastati ei sellepärast, et äh, kui me eelistame ühte professionaalide rühma, siis see võiks endaga kaasa tuua kuritarvitusi. ja nüüd ähm, voliniku kõne juurde. see näitas meile, et üritatakse läbipaistvust tõsta. võib-olla selle määruse ülevaatamise ettepanek äh, ei too seda valmidust niivõrd hästi välja, siin on probleeme dokumentide defineerimisega, on probleeme infole juurdepääsuga, kui asi on veel ettevalmistavas faasis. nii et võib-olla see ülevaatamine ei ole just kõige parem, ei liigu just kõige paremas suunas, aga oluline on see, et praegu kehtiv määrus on üldiselt hea ja kasulik. mul oli hea meel kuulda asepeaministrilt, et ähm, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide kommentaarid analüüsitakse läbi veebruari lõpuks niimoodi, et me jõuame lõpuks üksmeelele. praegusel Euroopa Komisjonil ei ole ülevaatamiseks palju aega jäänud, aga teisalt oleks äh, ebasobiv seda protsessi liialt tagant kiirustada, see võiks olla hoopis vastupidise mõjuga lõpuks äh, ligipääsu andmise protsessile. tahaksin tänada härra Depreed, libekomisjoni esimeest ja tänan ka teisi komisjoni liikmeid, kes võtsid vastu meie ettepaneku see kohtumine korraldada. mul on väga suur heameel selle üle, et äh, te osalesite siin koosolekul niivõrd arvukalt ja esinesite omapoolsete kommentaaridega. Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vaheline koostöö on kõige parem näide sellest, mida meil tegelikult äh, on vaja. me peame vähendama demokraatlikku defitsiiti oma õigusloomalises töös Euroopa Liidus. suur tänu ja soovin teile head koduteed äh,! tänan, härra Sefsik! nüüd siis kokkuvõtteks veel paar sõna minu, minu poolt tahaksin tänada meie kolleege Tšehhi Vabariigist, kes äh, aitasid äh, seda kohtumist korraldada, aitasid kaasa selle õnnestumisele. tahaksin tänada äh, kõiki kohale tulnuid aktiivse osalemise eest aruteludes ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et ähm, nähtavasti me oleme kõik nõus sellega, et oleks, äh, on äh, absurdne äh, teha Euroopat Euroopaks siis, mis on riikide vastu. Euroopa peab tegema koostööd Euroopaga, seega ei saa ka Euroopa seadusandja minna vastuollu siseriikliku äh, seadusandjaga. ja uskuge meid, kõik need äh, kohtumised on meie jaoks äärmiselt olulised. me tahame teada, mis toimub rahvusparlamentides, aga lisaks sellele me soovime nendega tihedamat koostööd, kuna me, kuna, kui me äh, töötame välja mõnda õigusakti, mis rakenduks kõikides riikides, siis me tahame äh, teada, äh, et see, tagada seda, et see ei kahjustaks liikmesriikide huve. ja see on ka väga tähtis võttes arvesse äh, õigusaktide äh, ülevõtmist, kui see ei toimu äh, korralikult, siis toob see varem või hiljem kaasa suuri probleeme seoses kodanike poolse usaldusega, nii et Äh, tahaksin just kaitsta siin äh, seda äh, tihedama koostöö mm, põhimõtet. Öeldakse ka, heidetakse meile ette, et meil on siin selline salatsemine erinevates institutsioonides. Euroopa Parlamendi puhul minu arvates see nõnda ei ole. ja ma arvan, et on kõigile selgeks saanud, et me sooviksime olla pigem eeskujuks läbipaistvuse ja dokumentide, dokumentidele ligipääsu vallas. sellega on meie kohtumine lõppenud, suur tänu kõigile aktiivse osalemise eest!